Dear colleagues, uh, let's... kallid kolleegid, palun alustame oma koosolekut. tere tulemast meie kahe tuhande kahekümnenda aasta esimesele komisjoni koosolekule, loodetavasti on tänane koosolek viljakas. kõigepealt peame päevakorra projekti kinnitama tänaseks ja homseks, kas kellelgi on vastuväiteid, ei näe, et kellelgi oleks vastuväiteid, seega loeme päevakorra kinnitatuks. härra Jaar, teil ei ole vastuväiteid päevakorra kohta, aitäh. teiseks on meil päevakorras koosolekute protokollide kinnitamine üheteistkümnes, kaheteistkümnes november möödunud aastal ja teine ja kolmas detsember samuti möödunud aasta Need protokollid on kõigile saadikutele välja jagatud. ja nii palju, kui mina aru saan, nende kohta kellelgi mingeid vastuväiteid ei ole, seega loeme nad kinnitatuks järgmine päevakorrapunkt on äh, kolmas päevakorrapunkt, juhataja teadaanded. ja mul on järgmised teadaanded saadikuid on sellest juba teavitatud, aga ma kordan millised on kirjaliku menetluse tulemused, mis puudutavad siis äh, üheteistkümnenda, kaheteistkümnenda koosoleku B-nimekirja petitsioone. ja need tulemused on järgmised, kõi-, kuus, neli, kuus, seitse, kolm, viis, üks, neli, viis on petitsioonid, mis jäävad avatuks ja need pannakse tulevaste koosolekute päevakorda üks, seitse, üks kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast jääb samuti lahti ja see pannakse tulevaste koosolekute päevakorda ja see saadetakse in-, teadmiseks ka ENVI komisjonile. järgmised kaks petitsiooni, üks, neli, viis ja kaks, üks, üks, mõlemad aastast kaks tuhat üheksateist. Nende petitsioonide osas antakse petitsiooni esindajale kaks kuud selleks, et reageerida komisjoni vastustele. kuus üheksa null kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast jääb samuti avatuks ja seda käsitletakse koos petitsiooniga seitse kaheksa neli aastast kaks tuhat üheksateist ning petitsioonid üks, kaks, neli, kaks tuhat üheksateist ja üks, seitse, kaheksa, kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast lõpetatakse. mis puudutab vaidlustatud soovitusi, siis kirjaliku menetluse tulemused on järgmised vaidlustatud soovitused võeti vastu eh, esinaise poolt välja pakutud kujul viis, üks, viis kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast ja viis, üks, neli aastast kaks tuhat üheksateist, viis, kolm, kuus kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta, viis, viis, üks kahe tuhande üheksateistkümnendast aastast, viis, kuus, kolm samast aastast, eh, viis, üheksa, kuus võeti vastu nii, nagu rohelised välja pakkusid Need äh, on siis minupoolsed teadaanded. kellelgi midagi öelda ei ole. võtame need siis teadmiseks ja nüüd läheme järgmise päevakorra ju punkti juurde. ja need on siis arutelud petitsioonide teemal ja kõigepealt neljas päevakorrapunkt Äh, petitsioon, mis puudutab konkurentsi. tegemist on petitsiooniga üheksa, kaheksa, neli aastast kaks tuhat kaheksateist. selle on esitanud Kreeka kodanik ja see puudutab pruunsööjaamade müüki. tegemist on siis äh, Kreeka elektrienergiaettevõttega Tehsa ning äh, meile on teada antud, et petitsiooni esitaja ise ei ole kohal. niisiis anname sõna kohe komisjonile. ja Franz, Francesca Materia esindab komisjoni, jah. aitäh see petitsioon puudutab Kreeka kohustusi kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, mis puudutab siis konkurentsiprobleeme seoses priviligeeritud juurdepääsuga pruunsöejaamadele elektrienergiaettevõtte PPC poolt tegemist on komisjoni esialgse ettepanekuga aastast kaks tuhat üheksateist, mida on toetanud ka detsembris kaks tuhat kuusteist Euroopa Kohus. Need kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta kohustused, mis võeti vastu pärast Euroopa Kohtu otsust, nägid ette PPC tegevuse mitmekesistamise ja kahe pruunsööjaama müügi need vahendid on mõeldud siis lahendama äh, konkurentsiprobleeme, mis äh, on tekkinud ja PBC-l on niimoodi juurdepääs olemasolevatele pruunsöejaamadele ja äh, avalikkusega konsulteeriti ja arvestati ka PBC finantshuvidega aga pärast seda pikka pakkumismenetlust, ähm, pärast seda, kui äh, äh, tähtaegu korduvalt pikendati selleks, et arvestada Kreeka Vabariigi taotlustega, äh, juulis kaks tuhat üheksateist need pruunsööjaamad müüdi ära ja Kreeka tegelikult ei suutnud neid kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta meetmeid täita. mis sellest ajast saadik siis on toimunud? ametis on nüüd uus valitsus, mis tuli äh, võimule juulis kaks tuhat üheksateist ja see uus valitsus äh, on võtnud detsembris äh, vastu siis uue riikliku energia ja kliimakava me tervitame seda uut kliima- ja energiakava, sellepärast et ehm, enamiku pruunsööjaamade kasutamine lõpetatakse peatselt, äh, arvestades aga moonutusi turul PPC kasuks ehm, ja need moonutused püsivad senikaua, kuni pruunsööjaamasid kasutatakse ja seetõttu on Kreekal endiselt juriidiline kohustus järgida kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kohtuotsust ja samuti komisjoni otsust niisiis me oleme teinud Kreekale ettepaneku Äh, pakkuda välja vahendeid, kuidas energiavarustust mitmekesistada äh, aastaks kaks tuhat kakskümmend ja Kreeka on ametlikult äh, meile teavitanud, et ta kavatseb ähm, esitada siis läbivaadatud kohustused, nii et, et me saaksime selle asja lõpetada ja need meetmed näevad siis ette, et senikaua, kuni pruunsööjaamade kasutuse, kasutamine lõpetatakse, on võimalik siis saada juurdepääsu ka teistel nendele jaamadele, aitäh. aitäh. nüüd on võimalik kolleegidel sõna võtta, kas keegi soovib sõna võtta? härra Vintsar, palun. aitäh rahvapartei nimel me oleme nõus äh, selle hinnanguga, mille esitas komisjon. me usume, et äh, uus Kreek-, ka valitsus on võtnud äh, õige lähenemise, et meil on vaja uut metoodiliselt struktureeritud rohelist tegevuskava, et lõpetada aastast kaks tuhat kakskümmend kaheksa pruunsööjaamade kasutamine. Äh, see äh, muudab praeguse teema mitteaktuaalseks, aga hetkel on see teema veel oluline eelkõige keskkonna seisukohast, samuti konkurentsi teema on oluline. me leiame, et äh, selle petitsiooni võiks siiski sulgeda, sest et äh, Kreeka vastus ja komisjoni tegevus on meile vastuvõetav, aitäh! aitäh härra Vints. härra Nikolau Lavanes on samuti sõna palunud, palun. aitäh. aitäh ma tahaksin lühidalt, ilma et ma asjadega viivitaksin, väljendada äh, Kreeka kommunistide erakonna seisukohti meie seisukoht on risti vastupidine Euroopa Komisjoni hinnangule, mis puudutab neid kahte jaama, millest me siin räägime. miks meie seisukoht on vastupidine? kõigepealt tahaksin öelda, et meie arvates peaks see petitsioon jääma avatuks, et me seda arutaksime veel kord. see peaks olema meie arvamuses sees seda tuleks käsitleda konkurentsi all, meie räägime sellest praegu energeetika all meie jaoks ei ole probleem mitte selles, kas need äh, pruunsöejaamad müüakse ära või ei, see ei ole probleem. probleem on selles, et neid ei tohiks müüa. miks neid ei tohiks müüa? sellepärast, et need jaamad on ehitatud ähm, ajal, mil BBC äh, oli äh, riigifirma, see, need jaamad ehitati Kreeka maksumaksjate rahaga selleks, et katta energiaga töötajate vajadusi, samuti eh, tööstuse vajadusi. me mõistame, miks Euroopa Komisjon on asunud sellisele seisukohale, nagu ta on asunud. Kreeka valitsused, ka praegune valitsus mm, ja samuti eelmised valitsused, praktiliselt kõik Kreeka valitsused on Euroopa Liidu raamistikku ellu viinud pärast liberaliseerimist poliitikat energeetika valdkonnas ja pärast rohelist majanduskasvu, mis läheb samas suunas. nüüd on meil siis see uus äh, Green New Deal, me tahame lõpetada pruunsöe kasutamise ja väited, mida nende jaamade müügiks äh, ka äh, kasutatakse ja riigifirma erastamiseks ei ole loogilised. miks? Äh, me räägime siin megalopolise jaamast ja Melitis jaam näiteks kasutab väga kaasaegset äh, tehnoloogiat, see ei saasta üldse keskkonda. ning me võiksime teha äh, riigi poolt vajalikud investeeringud niimoodi, et need pruunsööjaamad suudaksid toota rohkem elektrit, niimoodi, et nad keskkonda vähem saastavad Äh, meil võiks olla selline esimene etapp, kus me toodame elektrit äh, niimoodi, et äh, riik suudab ise rahva vajadused katta. meie poliitikas siiamaani on olnud seoses energeetikasektori liberaliseerimisega mõjutanud Kreeka rahvast negatiivselt, aga miks? elektrihinnad on kõvasti kasvanud, majapidamised on pidanud maksma äh, Äh, üha äh, rohkem selle keskkonnasõbraliku majanduse kasvu ees ja selle läbi on kasu saanud eraettevõtted, mis on hakanud tegutsema taastuvenergia vallas. Äh, töötajate tingimused ettevõttes on halvenenud, meil on paindlikud töötingimused, väga palju erinevaid töölepinguid ja nüüd on valitsus tühistanud kokkuleppe Äh, mis äh, töötajatega saavutati äh, toimub erastamine ja ühtsed riigifirmad, PPC-d e lõhutakse, nii et, et meil on väga palju eraettevõtteid, kes ka võitlevad selle nimel, kes saab millise osa PPC-st. E me tegutseme praegu erasektori huvides, need pruunsööjaamad Äh, lisaks nendele müüakse ära veel ka hüdroelektrijaamad, äh, nii väikesed kui suured, nii et, et veel äh, elektrivõrgu osi müüakse ära ja lõppkokkuvõttes toob see kaasa sellest, et me sõltume erafirmadest ja gaasist. gaas on ressurss, mida Kreekal ei ole, me peame gaasi sisse tooma, samas pruunsütt Kreekas on Äh, see on meie pinnases ja seda on väga odav kaevandada ning äh, äh, pruunsöe ärakaot-, kasutamise keelamine põhjustab probleeme paljudele ettevõtetele ja samuti probleeme inimestele, kes elavad Lääne-Makedoonias, kes kas otseselt või kaudselt sõltuvad elektri tootmisest ja mitte mingisugust alternatiivi ei ole ja probleemiks on see kurss, mille Euroopa Liit energia, energeetika vallas on võetud, suurendatakse era, erasektorit, alternatiivseid energiaid ja see, selle läbi kannatab äh, Kreeka rahvas, tegemist on teemaga, mida ei saa lugeda lõpetatuks. Äh, töötajad, äh, kes selles piirkonnas elavad, võitlevad selle nimel, meie toetame nende võitlust ma usun, et meil on vaja ühtset äh, riiklikku energiaettevõtet, mis saaks kasutada kõiki liiki elektrienergiat, äh, nii et töötajatel ja vaesematel inimestel oleks tasuta äh, elektrienergia, samuti oleksid kaetud ettevõt-, riigi tööstuse vajadused ja see oleks oluline kogu riigi majanduse planeerimiseks lähtudes sellest loogikast ja seetõttu, et me oleme äh, Äh, praegu ka selles ähm, äh, faasis, kus praegune valitsus käib sirises jälgedes. Ähm, me lihtsalt üritame PBC-d maha müüa. ja kui me selle teema arutamise siin lõpetame, äh, jah, Kreeka valitsus hindas seda, komisjon uuris seda, komisjon toetas seda suunda arvestades neid uusi andmeid, mis meie käsutuses on ja ne, seda võit, arutlust, mis riigis käib, ma leian, et äh, see arutelu ei tohiks lõppeda, see petitsioon peaks jääma avatuks ja me peaksime asjade arengul silma peal hoidma, aitäh. aitäh, härra Nikolau. härra Agnus Saliva. Äh, sotsiaaldemokraatide nimel meile tundub, et olukord äh, hindadega ei ole selge ja seetõttu oleks vaja täiendavat uurimist me leiame, et tegemist on äärmiselt poliitilise petitsiooniga. meil on siin kõigepealt teema, mis seondub erastamisega ja seetõttu me leiame, et see petitsioon peaks jääma avatuks. jah niisiis, mina tahaksin ka sõna võtta ja tutvustada Roheliste fraktsiooni arvamust meil on ka äh, mõningaid kahtlusi selle hankemenetlusega seoses. Äh, komisjon äh, oma vastuses ja teatises ütles, et toimub ähm, õiglane turupõhine lähenemine selles, seda kasutatakse selles hankemenetluses aga petitsiooni esindaja arvamus, mis tundub olevat põhjendatud, on see, et kahe pruunsööjaama müük Melitis ja Megalopolises eh, toimub hinnaga, mis on allpool nende turuväärtust Äh, mis, äh, mida see õiglane turuhind selliste spetsiifiliste ettevõtete puhul üleüldse tähendab. tegemist on ju kahe pruunsööjaamaga, mis asuvad Kreekas. Äh, nii palju siis minu sõnavõtust, see oli selline retooriline küsimus. ma ei usu, et me siin lihtsalt tühje hirme tõstatame äh, seoses turupõhise lähenemisega, aga härra Aroniitis järgmisena, aitäh. mina olen kuue fraktsioonist ja ma olen nõus teie hinnanguga, proua esinaine me oleme nõus äh, sellega, mida ütlesite teie ja mida ütlesid sotsiaaldemokraadid. tegemist on väga olulise teemaga, mille tõstatas minu kolleeg härra Alavanos. me räägime siin tuhandetest töökohtadest, mis on otseselt seotud kohaliku kogukonnaga need äh, inimesed äh, äh, töötavad seal, nende perede saatus tuleb arvesse võtta, see petitsioon peaks jääma avatuks ja minema ka tööhõivekomisjoni. kas keegi veel soovib sõna? ei? ma arvan, et meie otsus on järgmine, me jätame selle petitsiooni avatuks ja palume, et komisjon annaks meile värsket infot uue pakkumismenetluse tulemuse kohta. nii palju, kui mina aru saan, esitati see möödunud aasta märtsis, aga siis lükati pakkumismenetlus valimiste tõttu edasi, nii et, et praegu see menetlus käib. nii et, et me jätame selle petitsiooni avatuks ja palume komisjonilt uut infot ja samuti tehti ettepanek saata see petitsioon tööhõivekomisjonile. kas me toetame seda ettepanekut? et me saadame selle tööhõivekomisjonile? jah, neile lihtsalt teadmiseks, aitäh nii, rohkem sõnasoovijaid ei ole. kas Rahvapartei ridadest ei soovi keegi sõna võtta? hästi, vaatame siis, mis sellest asjast edasi saab ja loodame, et õnnestub leida parem lahendus. järgmine päevakorrapunkt äh, on siis viies päevakorrapunkt. ja siin on kolm petitsiooni äh, null kuus kaks null aastast kaks tuhat kaheksateist see puudutab äh, Kreekat ähm, ja nelikümmend kolm allkirja seoses keskkonnakaitse kohta Halkidiigi kaevanduspiirkonnas. jah, see puudutab ka kaevandamist, aga keskkonnaga seoses petitsioon null üheksa üks seitse aastast kaks tuhat kolmteist mille on esitanud Sotirios Adamopulos, see puudutab äh, kulla kaevandamist äh, Skuuriesis, ähm, Halkidikes jällegi ja sellega kaasnevad keskkonnasaasted. ja samuti petitsioon üks aastast kaks tuhat kuusteist, mille on esitanud ähm, Ismael Antonio Lopez Perez äh, sõltumatu keskkonnaühenduse Betondo Lobo nimel ja see puudutab metsade hävitamist Skuerisi kaevanduste poolt Halkidiigis Kreekas. segaduse vältimiseks tahaksin öelda, et kõik kolm petitsiooni puudutavad sama teemat Äh, tegemist on Kanada ettevõttega, mis tegutseb äh, Saldikis äh, neljas erinevas piirkonnas. nii palju, kui mina aru saan, on meil kolm sõnavõtjat. kaks esitavad siis petitsiooni esitajaid. mõlemad saate sõna viieks minutiks ja siin siis mõlemad petitsiooni esitajad saavad äh, sõna viieks minutiks. härra Kirjakos Panajotopoulos ähm, ja äh, Konstantinos Leftimio. Te mõlemad saate viis minutit, kes kõigepealt sõna võtab? mina võtan ainult sõna ja räägin viis minutit ma üritan rääkida väga lühidalt. tahaksin äh, juhtida tähelepanu järgmisele teemale. minu riigi seadustes äh, minu riigi seadused ei ole kooskõlas direktiiviga, mis puudutab äh, liikide kaitset ja looduse kaitset tegemist on äh, ettevõttega, mille tegevus võib mõjutada Natura kaks tuhat piirkondi. Äh, see on vastuolus direktiividega, mis puudutavad Natura kaks tuhat piirkondade kaitset. milline on järeldus? plaani ei tohi heaks kiita, kui äh, Äh, võimud ei ole kindlad, et see ei hävita piirkonda, et sellel ei ole negatiivseid tagajärgi. artikkel kuus lõige kolm näeb ette spetsiaalse menetluse, et tuleb hinnata äh, tegevuskava keskkonna tagajärgi ja seda tuleb teha igal juhul need äh, plaanid äh, võivad kogu seda piirkonda mõjutada koos teiste arengukavadega ja seda menetlust äh, on ette nähtud, see menetlus on ette nähtud plaanide jaoks, millel on väga tõsised tagajärjed konkreetse piirkonna jaoks. kuidas neid direktiive ellu rakendatakse praegu Kreekas? Äh, kuidas need on Kreeka siseriiklikesse õigustesse üle võetud? direktiivi artikkel kuus äh, lõige kolm äh, võeti paljude juristide arvates väga ebaõnnestunult siseriiklikusse õigusesse üle ministri otsusega. sellega käis kaasas nelikümmend neliteist määrus, aga tulemuseks ei olnud see, mida oodati selle asemel, et seadus oleks asju selgemaks teinud, muutis see seadus kogu asja veelgi segasemaks. seadusandja ei tunnista seda, mida direktiivi artiklis kuus ette nähakse. Nad ei tunnista seda, et see menetlus seal on seotud kahe teise direktiiviga, direktiiviga, mis puudutab keskkonnamõjude hindamist ja direktiiviga, mis puudutab Äh, keskkonna tagajärgi. Euroopa Kohus on leidnud, et see menetlus, äh, mis artiklis on sätestatud, on eraldiseisev sellest menetlusest, mis äh, direktiivis on ette nähtud, nii et, et on tegemist eraldi juhtumiga üks puudutab keskkonna tagajärgi ja teine puudutab siis strateegilist hinnangut. Äh, artikkel kümme seaduses nelisada nelikümmend Kreeka õiguses äh, ütleb, et äh, erihinnang tuleb A ja B kategooria plaanide puhul ainult läbi viia ja see puudutab siis konkreetset keskkonnahinnangut. ühe kategooria projekt võib olla siis keskkonna hin-, mõjuhinnanguga hõlmatud Äh, teistel juhtudel on aga vajalik keskkonnamõju hinnang eraldi läbi viia. ja seadusega ei võetud korralikult üle artiklit kuus lõiget kolm äh, Euroopa Liidu direktiivist, äh, nii nagu seda direktiivi tõlgendas Euroopa Kohus. meie juristide hinnangul rikub selline lähenemine äh, eelpool mainitud direktiivi mõningaid sätteid. veel üheks probleemiks on artikkel üksteist, äh, nelikümmend neliteist seaduses Kreekas. Äh, seal nähakse ette asju, mis on vastuolus direktiivi artikliga kuus lõige kolm. kuna Euroopa Kohus otsustas, et mis tahes projekt, sõltumata selle suurusest, peab järgima sama menetlust. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et Kreekas me ei ole loonud sõltumatut keskkonnaasutust, mis oleks sõltumatu sellest asutusest, mis annab välja lubasid ja peaks tegelikult hinnangut läbi viima, aitäh ja loodan, et ma saan veel kord sõna. me tahame esitada dokumendid, mis sisaldavad veel äh, üksikasju äh, selle kohta, mida ma viie minuti jooksul rääkida ei saanud. aitäh ja aitäh, et te äh, kõneajast kinni pidasite. see kõneaeg oli tõesti lühikene. niisiis, härra Satirios Atomopoulos, viis minutit, palun. aitäh lugupeetud äh, esinaine, lugupeetud saadikud, aitäh, et te lubasite mul täna olla siin petitsioonide komisjonil. Äh, kurjuse teema on pälvinud tähelepanu ka väljaspool Kreekat, äh, sellepärast et ükski keskkonnaprobleem ei ole ainult kohalik probleem. Skurjes on meeldetuletus, et võitlus kliima eest ja puhtama planeedi eest on võitlus inimkonna eest, võitlus elu eest tegemist on oma olemuslikult õiglase võitlusega. keskkond on äh, see valdkond, mida tuleb juhtida globaalselt. ükski riik, ükski inimene pole liiga väike või tähtsusetu selleks, et asju muuta ja mitte äh, ükski äh, riik, organisatsioon ei ole liiga suur, et keskkonnaprobleemid seda ei puudutaks. keskkond seob meid kõiki, me oleme vastastikku sõltuvad tulekahjud Austraalias, Brasiilias, CO2 taseme tõus, metsade hävitamine, kaevandamine, ülepüük, jäätmed, toksiliste jäätmete äh, majandus on kõik need asjad, äh, mida me ei tohi järgnevatele põlvedele pärandiks jätta. Äh, Skõrjes on midagi, mis on toodud ohvriks majanduskasvu ja arengu nimel ja äh, selle nimel on äh, ohvriks toodud jätkusuutlik areng ja elu ise. Skores äh, puudutab veelgi midagi ebameeldivamat, tegemist on ebameeldiva tõega riik on käitunud eba, egoistlikult, läbipaistmatult, poliitilised institutsioonid mängivad mänge Äh, parlamendid ja valitsused ähm, äh, müüvad riigi vara välismaistele ettevõtetele, demoraliseerivad kohalikke kogukondi, seavad ohtu inimõigusi ja vabadusi, saastavad ning kujutavad äh, realistlikku ja ähvardavat ohtu elupaikadele, liigilisele mitmekesisusele, taimedele ja loomadele, samuti inimeste elule ja tervisele. kaevandustegevuse mõju Äh, maavärinatele avatud piirkonnas ähm, tooks kaasa tohutu suurte metsaalade ka kao ja äh, äh, seega suureneksid ka CO2 heitmed. kaheksasada nelikümmend kuupmeetrit vett ähm, pumbatakse igas tunnis, sellel oleks kohutavad tagajärjed põhjaveele Äh, põhjavee tase väheneks kuussada meetrit, ähm, pinnavesi ja põhjavesi saastuks ähm, äh, väävelhapete ja ähm, äh, raskmetallidega, mis on mürgilised isegi väikese kontsentratsiooni juures kuidas me ei saa siin esitada küsimusi inimese sekkumise kohta looduskeskkonda me ei saa ei kaudselt ega otseselt kohaliku kogukonna muredele selga pöörata. Neil on õigus esitada küsimusi oma valitsusele. pärast selle petitsiooni kuulamist äh, kolm aastat tagasi äh, saatis Aristotelise kohalik äh, omavalitsus arvamuse, kus ütles, et kaevandustegevus on vastuolus jätkusuutliku põhimõttega, sellepärast et see ei suuda võrdsel määral kaitsta keskkonda, kogukonda ja majandust kahjuks ei ole eh, me Kreeka mm, keskkonnaministrilt ja tervishoiuministrilt vastust saanud. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, selle komisjoni saadikud, minu kohalolek siin täna on eh, vajalik selleks, et esitada teile palve eh, tunnistage keskkonnakatastroofi Haldeki Kiis, jätke see petitsioon avatuks Äh, sellepärast et Euroopa Liidu direktiivid äh, on äh, rikkumise objektiks ja palun nõudke arvamust Kreeka valitsuselt nende direktiivide rikkumise kohta ja ebapiisava keskkonnamõju uuringu kohta. saatke sõltumatu delegatsioon sinna piirkonda, et nad näeksid, mis seal toimub ja et nad näeksid ka, milliseid sotsiaalseid lõhesid see on tekitanud ja äh, lõpetuseks äh, tahaksin äh, öelda, viidata ühele artiklile Prantsuse ajalehes Liberatsioon, kus on öeldud, jätke selle küla nimi meelde, jätke nende inimeste elu ja ajalugu meelde. see peaks olema näide kõigile inimestele, kõigile meestele, naistele, et me peaksime olema piisavalt ambitsioonikad, et turgude barbarismile vastu astuda. aitäh, härra Taumhullus. ja nüüd kuulame ära komisjoni hinnangu ja sõna saab härra Janis Kunjonits aitäh, me kuulasime suure huviga neid äh, märkusi ja sõnavõtte, mida petitsiooni esindajad esitasid, äh, tahaksin neid tänada. ja ma tean, et neil on ka täiendavad kirjalikud kommentaarid, eks me vaata, millised need on, aga tahaksin öelda, et me jagame seda muret mis petitsiooni esindajatel on. jah, tegemist on äh, tõesti peti-, äh, projektidega, millel on väga oluline mõju keskkonnale ja seetõttu on väga oluline, et neid äh, projekte rakendatakse ellu ja uuritakse piisavalt see on nende projektide mõju keskkonnale Äh, äh, on ka põhjus, miks esitati tühistamistaotlused Kreeka riiginõukogule. Äh, osad nendest on juba lahendatud, osad on praegu veel menetluses. aga ma tahaksin juhtida teile tähelepanu seda, et alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast on riiginõukogu leidnud, et see menetlus, nii nagu elupaikade direktiivis ja keskkonnamõju direktiivis on ette nähtud, et sellest menetlusest peeti kinni nii et, et neid äh, projekte uuriti põhjalikult, äh, loomulikult äh, avalikkusega konsulteerimise käigus esitati väga erinevaid seisukohti. uuringutes juhiti tähelepanu ka teatud probleemidele, mõned uuringud ütlesid, et probleeme ei ole, tegemist on väga tundliku teemaga, on väga palju erinevaid vaatenurki, mis võivad tekitada probleeme, aga ma tahaksin siiski mai-, mainida seda, et äh, riiginõukogu äh, uuris esimeste mõjuhinnangut, äh, kus Kreeka võimud kinnitasid, et see projekt omab mõju ainult null koma null koma null neli protsenti ja äh, tegemist on äh, elupaig-, mõju, mõju on elupaikadele, mis ei ole prioriteetsed, nii et, et null koma null koma null null null üheksa protsenti on see mõju. ja selle alusel leiti, et mõju oleks minimaalne. jah, loomulikult selle üle võib vaielda, aga selline oli Riiginõukogu otsus samuti on hiljem võetud vastu otsus, eelmisel nädalal Riiginõukogu tühistas ühe ministri otsuse ja võimalik, et see projekt äh, läheb edasi. nii et, et nagu ma ütlesin, et äh, mitu menetlust on veel käimas, me ootame ära, mida Kreeka kõrgem kohus otsustab ja meie komisjoni poole pealt jätkame olukorra uurimist, nagu ma ütlesin, tegemist on olulise projektiga äh, ja sellel võib olla väga suur mõju, kui seda korralikult ellu ei rakendata, aga samas me peame äh, arv-, äh, arvestama ka sellega, mida kõrgemad kohtuinstantsid Kreekas on juba otsustanud, aitäh! aitäh! ja nüüd alustame aruteluga. Members Mr Auken was the first. härra Auken on esimene kolleeg, kes on küsinud sõna. proua Auken, suur aitäh, ma olen väga üllatunud. mulle tundub, et petitsioonikomisjon, komisjon on olnud siin väga vähe aldis seda küsimust arutama, kuigi kaevandusküsimused on väga olulised, eriti kulla kaevandamine, see on ähm, katastroofi põhjustav ilming. me ootame alati ära, kuni midagi juhtub, siis me ütleme, kõik on valesti tehtud ja sekkume. me reageerime alles siis, kui kõik on juba ära tehtud. ja tegelikult me võiksime ikkagi olla aktiivsemad me peame tagama selle, et Euroopa Liidu õigust täidetakse, et täidetakse ka keskkonnaõiguse sätteid. keskkond on alati löögi all ja seetõttu peaksime nõudma komisjonilt, et nad oleksid palju jõulisemad. ka Orhusi konventsiooni ju tegelikult ei täideta, sellele viitab äh, petitsiooni esindaja ja kodanik, nad ütlevad äh, meile seda, et nad ei saanud äh, ligipääsu dokumentidele, nii et ma tahaksin teada, kas siis Orhusi konventsiooni täideti või mitte ja kuidas teile tundub, kas te olete rahul, kui te ütlete, et mõjuhinnang tehti, aga see oli küllaltki piiratud. ega me täpselt ei teagi, mis see meile andis. me võime muidugi teha ka parema mõjuhinnangu, kas siis selline strateegia on sobiv, kas see aitab kaasa sellele, et Euroopa Liidu õigust austatakse? me ju teame, et kulla kaevandamine on väga keeruline küsimus Bulgaariat tõstatatud probleemid on meile teada. aga siin me istume täiesti hambutult. kavatseme lihtsalt kodanikele öelda, et meil ei ole mitte mingisuguseid meetmeid, ei mõistlikke ega äh, muid. ja äh, tegelikult ei saa siis kodanikele isegi seda öelda, et Euroopa Liidu õigusest siin kinni peetakse, sest Euroopa Liidu õigus on siin igal juhul äh, esimuslik, aitäh. aitäh, härra Vincent Thank you, chair, köszönöm szépen uh, a szót. suur aitäh, lugupeetud uh, esinaine. mina omalt poolt usun seda, et kulla kaevandamisel on kindlasti keskkonnale väga suur mõju. nii on see ka minu koduriigis, kui ma mõtlen sealsetele tingimustele. aastal kaks tuhat oli meil ka keskkonnakatastroof ja see mõjutas negatiivselt nii Rumeeniat kui Ungarit. tagajärg on see või oli see, et Euroopa Parlament võttis vastu resolutsiooni. ja siis hakati planeerima seda, et tuleks uurida, millised tagajärjed kulla kaevandamisel on. sest kulla kaevandamisega kaasnevad tõesti väga suured keskkonnariskid. ennekõike ähm, võivad tekkida, võib äh, tekkida keskkonnasaaste. ja muidugi muutub ka maastik. nii et need pildid, mida me siin nägime, ju illustreerivadki selle probleemi tõsidust ja see puudutab äh, ka just Natura kaks tuhat alasid. loomulikult on igal mündil kaks külge, teisel pool on ähm, liikmesriikide õiguspärane ootus oma kullakaevandusi ikkagi kasutada ja kaevandamisega tegeleda, kuid kui me vaatame seda, milline on majanduslik kasu ja teiselt poolt äh, keskkonna äh, alane olukord, siis me peame mõtlema sellele, milline mõju, millist mõju kaevandamine keskkonnale ja rahva tervisele avaldab. ja kui see mõju on niivõrd suur, nii negatiivne, siis on selge, et me peame hakkama neid riske vähendama ja meie tähelepanu peab olema just nimelt riskide vähendamisel. mis puudutab õiguslikke võimalusi, siis on tõsi, et Euroopa Komisjon peaks selles küsimuses võtma väga jõulise seisukoha ning kaitsma Euroopa huve seoses keskkonnaga. ja tagajärg on see, et see petitsioon peaks jääma avatuks, nii arvame meie. aitäh. härra Eronitis. Σας ευχαριστώ. Όταν είχε έρθει η κυρία Σκακέλερ aitäh! kui proua Sky Keller käis selles piirkonnas, siis jäi ta täiesti sõnatuks. Need, kes on käinud seal, on kõik lihtsalt kaotanud kõnevõime. ka mina käisin seal, ma olin ajakirjanik ja kajastasin seda sündmust ning me räägime siin väga suurest äh, hävingust, hävitatakse keskkonda, äh, kultuuripärandit, rikutakse inimeste elusid. milline on üldse inimelu väärtus? kui palju siis maksab üks inimelu, mitu untsi kulda? mina arvan, et äh, põhjavee saastamine ja keskkonna hävitamine, külade hävitamine ei ole midagi sellist, mille saab äh, seada ühele kaalukausile ja teiselt poolt selle tasakaalustada kuuesaja või tuhande töökohaga selleks, et leiba teenida, ei piisa lihtsalt sellest, et teha ükskõik millist tööd. ma nõustun kolleegidega, kaasa arvatud Rahvapartei fraktsiooni kolleegiga. ja nõustun sellega, mida siin üldiselt on öeldud, kuidas kolleegid seda küsimust vaatavad. tegemist on ju lihtsalt taotlusega ja keegi ei saa kahtluse alla, et see taotlus tuleks esitada. kodanikud toetavad seda ning meil on äh, samuti vastutusse puudutav investeeringuid ja kui nüüd mõelda meie eelmisele valitsusele ja nendepoolsele viivitamisele, siis tegelikult on nemad süüdi. nüüd on aga olukord muutunud, me oleme saatnud sinna vaatlejad, keskkonnakomisjon peaks samuti selle küsimusega tegelema, rääkima nende vaatlejatega või saatma sinna oma vaatlejad, kes siis oma silmaga näeksid, mis seal toimub. ja see on loomulikult seotud Euroopa keskkonnapoliitikaga. eriti praegu, kus me elame suure keskkonnakriisi ajal Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon võivad siin kanda väga olulist rolli mis iganes Halkidikis ja Skurjeses äh, juhtub, äh, see juhtub äh, juba varsti, see toimub ju siinsamas meie kõrval, nii et tegutsemiseks on praegu juba hilja, tuleb kohe peale hakata. aitäh, härra Nikolai Alvanas! aitäh! mis puudutab Skorjeses toimuvat äh, kulla kaevandamist ja laiemalt Tšalkidiki äh, kaevanduspiirkonda, ei ole ju midagi uut. pärast seda, kui Skõrjese äh, kohalik omavalitsus lubas kaevandamist alustada, püütakse toetada suurettevõtteid, kes sellest kasu saavad ja lükata kalevi alla need probleemid, mille rahvaalgatusega oleme saanud lauale tõsta. tõkestatakse kodanike ametiühingute äh, tööd, takistatakse neid isikuid, kes on esitanud petitsiooni Kreeka parlamendile või Euroopa Parlamendile. paistab, et valitsus äh, oma sõnul justkui toetab keskkonnakaitset aga antud juhul on Kreeka valitsuse komisjon nõustunud kuriteo toimepanemisega, millel on väga tõsised tagajärjed nii keskkonna kui inimeste jaoks, nagu petitsiooni esindajad, esitajad meile selgitasid. ja nagu me näeme väga hästi ka dokumentidest, mis meile on saadetud, sellega rikutakse inimeste tervist, hävitatakse keskkonda, seda näitavad erinevad uuringud ülikoolides ja me näeme, et erinevates sektoris võib tekkida tegelikult ka Eh, pöördumatu kahju ja Kreeka kullakaevanduse eh, ettevõtted ei saa ju öelda, et nad aitavad inimesi või on kuidagi Kreeka majanduse hüvanguks loodud, sest inimesed töötavad eh, halbades tingimustes, neile makstakse vähe palka ja juhtub palju tööõnnetusi. komisjon tahab paindlikke töötingimusi ja ettevõte siis loobki need praegu uurib asja Kreeka kõrgem halduskohus, kuhu on esitatud äh, kaebus, kuhu see kaebus on välja jõudnud, aga äh, tuleb arvestada ka seda, et äh, Kreekas on selline kohtusüsteem, mis on ka nii-öelda klassisüsteem, sest toetatakse ennekõike neid, kes on rikkad ja kellel on, kelle huve peetakse olulisemateks. meil on sada kuuskümmend tonni äh, Kuldamaal, aga Kreeka ähm, riigipanga keldrites on seda vaid nelikümmend üheksa tonni. ja see tähendab seda, et äh, kullakaevandused äh,, et neid saab, nend-, neilt saab ka välja pressida, sellepärast et neile saab alati öelda, et äh, kui te ei tee seda, mida meie tahame, siis äh, laseme sulgeda osa teie üksustest. niisiis kulla kaevandamine toob endaga kaasa mitmeid äh, probleeme, aga ennekõike keskkonnaalaseid. eelmisel sügisel oli meil väga palju vihmasadu ja äh, seetõttu sattusid äh, nii pinna kui põhjavette äärmiselt ohtlikud saasteained. Kreeka kullakaevandus ei tegele saasteainete probleemiga, ei puhasta kuidagi vett ja lisaks sellele on meil veel maavärinate probleem, ka maavärinad on meile ohtlikud. maavärinad toovad kaasa erinevaid riske, kahjustavad rahva tervist ja põhjustavad üldiselt selle, et inimesed peavad elama väga ohtlikes tingimustes Nad elavad kohtades, kus maavärinad esinevad, seetõttu on neil raske seal harida põllumaad. ka sellest oleme me rääkinud ja e, sellel põhjusel on Skorjeses e, vaja tegelikult rohkem investeeringuid, kuid kogu raha antakse kullakaevandustele ning see muudab inimeste elu veelgi raskemaks. kui meil oleks, e, oleks tsentraalselt juhitav majandus, siis ei peaks me mõtleme ainult äh, majanduslikule kasule, vaid sellele, kuidas töötajaid kaitsta. praegu on meil vastuolud, on nii-öelda lahingud, kus ühel pool rindejoont seisavad Kreeka kullamonopolid ja Kreeka valitsus, aga teisel pool inimesed. me peaksime mõtlema sellele, mis praegu toimub ja kui palju muret tunnevad need inimesed, kes selles piirkonnas elavad. aitäh teile! aitäh teile, härra Nikolau! Agios Liben aitäh, kõigepealt tahaksin ma tänada petitsioonide esitajaid selle eest, et nad siia on tulnud. ma nõustun nendega täielikult, olen nõus sellega, et kui me arutame mingisuguseid küsimusi, millel on keskkonnamõju, näiteks metsade äh, mahavõtmine, suured äh, tulekahjud, maavärin või midagi muud või sellised probleemid nagu Skoriases äh, Chalkitikis, siis me saame aru, et tegemist ei ole tegelikult ühe liikmesriigi probleemiga, vaid see on Euroopa Liidu probleem ja see tähendab seda, et petitsioon tuleb jätta avatuks, meil tuleb rohkem survestada Kreeka valitsust, saata neile kirju, et nad meile räägiksid, annaksid meile detailsemat informatsiooni. samuti tuleb saata see petitsioon edasi Keskkonnakomisjonile, et ka nemad seda uuriksid, petitsioon peab jääma avatuks ja nagu ma ütlesin, Kreeka valitsust tuleb jätkuvalt survestada, aitäh! aitäh! ma tahaksin ka omalt poolt mõned sõnad öelda. komisjon, komisjon lähtub äh, Kreeka kaasustest ja ma ütlen järgmist. Euroopa Komisjoni tulemustabel kaks tuhat üheksateist näitab seda, et haldusasja lahendamiseks Kreekas esimese astme kohtus kulub viissada päeva, teises astmes seitsesada päeva, kolmandas astmes tuhat päeva. seega kokku kulub haldusasja lahendamiseks kolmes kohtuastmes umbes kaks tuhat kakssada päeva, mis võrdub kuue aastaga. see tähendab seda, et tegelikult aega ei ole, meil kindlasti ei ole ju võimalik oodata kuut aastat, et vaadata, mis juhtub. sellised probleemid tuleb kindlasti lahendada mõistliku aja jooksul, seda ütleb ka põhiõiguste harta. ma näen, et Euroopa Komisjon ei saa ennast sellest probleemist distantseerida. niisiis järeldus järeldused saavad nüüd esitada eh, petitsiooni eh, esitajad. mõlemad saavad rääkida kaks minutit. ja palun, esimene petitsiooni esindaja, esitaja, suur aitäh. me teame väga hästi, et selliseid küsimusi peavad üldjuhul lahendama siseriiklikud kohud, kohtud aga nagu te näete meie petitsioonist, ei ole meie riigisisene õigus kooskõlas Euroopa Liidu õigusega ning kõrgeim halduskohus Kreekas lähtub ainult Kreeka haldusõigusest, kuid mitte Euroopa õiguse aktidest. teiseks, Kreeka kõrgeim halduskohus ütleb väga paljudel juhtudel, mis on sarnased vaidlused, et äh, otsuse tegemine ei ole võimalik, ehk siis nad menetlevad küsimust äärmiselt kaua, enne kui nad jõuavad lõpuks äh, lahenduseni. see on peamine põhjus, miks me selle petitsiooni esitasime. me teame, mis on Euroopa kohtu pädevus, me teame, mis on äh, Kreeka kohtute pädevus ja me teame, mida saab teha Euroopa Parlament ma esindan kõiki petitsioonile all, alla kirjutanud isikuid. ja ma palun jätta selle petitsiooni avatuks ning palun teie komisjonil sellega põhjalikumalt tutvuda ja palun seda teha ka keskkonnakomisjonil. oleks väga hea, kui teil oleks ka võimalik saata meile delegatsioon, mis oma silmaga vaataks, milline on olukord meie riigis, siis te saaksite inimestega rääkida, teadlastega arutleda viieteist või isegi kahekümne aasta jooksul on teadlased tegelikult äh, Halkidiki kullakaevandusi juba uurinud. aitäh ja kümme sekundit minu kõne eest jäi veel ülegi. aitäh, kolm sekundit, aga olgu, kümme, ütleb kõneleja. So Mr. niisiis, härra Adamopoulos, Sotirius Adamopoulos, ka teil on kaks minutit. Thank you, madam suur tänu, lugupeetud äh, esinaine. ma ei kavatse neid kahte minutit ära kasutada täielikult, äh, vaid ütlen lihtsalt, et äh, ma tänan kõiki, kes petitsiooni toetasid. mul on väga hea meel, et tundub, et kõik on meiega ühel meelel. ja ma tahan kokkuvõtteks viidata veel kord Thessaloniki ülikooli uurimusele, sest seal on räägitud sellest, millise mõju toob endaga kaasa kaevandamistegevus regioonis. see toob kaasa pöördumatu olulise kahju, aitäh teile! aitäh ka teile! see tähendab siis seda, et loodetavasti oleme me nüüd teinud üksmeelse otsuse peame nentima, et komisjon peidab ennast jälle selle argumendi varju, et äh, kõik tuleb lahendada kohalikul tasandil, nüüd peate ikkagi ka ise oma äh, töö ära tegema, sellepärast et tegemist on äärmiselt suure projektiga, millel on potentsiaalselt ka ulatuslik keskkonnamõju ning see tähendab seda, et äh, komisjon peaks äh, uuesti uurima petitsioonide, petitsiooni esitajate uusi ja juba olemasolevaid välja, väiteid ning eriti kontrollima seda, kas äh, kõnealune projekt äh, sobib direktiiviga kaks tuhat üks murd nelikümmend kaks murd EÜ, sest selle direktiiviga on ette nähtud keskkonnamõju strateegiline hindamine ja palun. proua Auken, mis puudutab Orhusi konventsiooni, siis mulle tundub, et meil ei ole et inimestel ei ole ikkagi olnud võimalik eh, saada ligipääsu dokumentidele, mis on asjakohased. kui nad seda ligipääsu ei ole isegi küsinud, siis on üks asi, aga kui nad on seda küsinud ja ei ole seda saanud, siis sellega on eh, konventsiooni rikutud olgu, see on siis samuti keskkonnamõju hindamist, et direktiivi kaks tuhat üks puudutav küsimus ja ka Orhusi konventsiooni puudutav küsimus. komisjon, palun teil arvesse võtta, et selline oli petitsioonikomisjoni üksmeelne, ühehäälne otsus. nüüd on kohale jõudnud kolleeg, kes võtab ähm, koosoleku juhtimise üle. Hello, good afternoon, I am sorry. tere päevast, vabandage, et ma jäin hiljaks, kuid Hispaanias on torm ja minu lend hilines. alustame, õigemini jätkame. ja läheme edasi päevakorrapunktiga kuus, nüüd lülitan ma ümber hispaania keelele. päeva eh, kord null kuus kuus kaheksa murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Bulgaaria kodanik BT, mis puudutab eh, määruse tuhat kuussada üheksakümmend kaheksa murd kaks tuhat viis ja kaks tuhat üheksa murd kakskümmend kaheksa väidetava rikkumise kohta Bulgaarias. petitsiooni esindaja pole kohal, seega anname sõna komisjoni esindajale eh, Ennerile ja Pierre Loekile. Thank you, chair. Thank you for, for suur aitäh, lugupeetud esinaine, aitäh teile, et annate võimaluse vastata Euroopa Komisjoni nimel sellele petitsioonile. kõigepealt äh, tahaksime rääkida natuke taustast, võttes arvesse, et äh, petitsiooni esitaja ei ole siin. Äh, nimelt väidab isik siis, et Bulgaaria on rikkunud oma Euroopa Liidu õigusest tulenevaid kohustusi, sest lõpetas omavoliliselt toetuse andmise Eh, projektile kolm, kaks, neli väikesed eh, taastuvenergiaallikad. ja ma tahaksin kõigepealt öelda, et Euroopa Komisjon toetab täielikult seda põhimõtet, mille petitsiooni esitaja välja tõi, ehk siis, kui liikmesriik näeb ette mingi toetuskava, siis peab ta tagama ka selle, et selle toetuse andmine on stabiilne ja prognoositav, nii et investorid saaksid oma tegevust planeerida ja energia hind oleks võimalikult madal see on põhimõte, millest Euroopa Komisjon on mitmel korral rääkinud ja tegelikult on taaskasutatavate allikate direktiivi ümber sõnastatud tekst aastast kaks tuhat kaheksateist äh, sisse toonud ka uue artikli ja selle uue artikliga öeldakse, et liikmesriigid ei või äh, olemasolevaid toetuskavasid selliselt muuta, et see äh, tagasiulatuvalt ja negatiivselt mõjutaks neid projekte, mida on juba alustatud. ja me räägime siis direktiivist, mille muudetud tekst võeti vastu aastal kaks tuhat kaheksateist ja kui tulla nüüd äh, petitsiooni juurde, siis tulebki seda petitsiooni analüüsida nii äh, praeguse kui endise direktiivi teksti valguses. endine direktiiv pärines siis aastast kaks tuhat kaheksa ja selle direktiivi kontekstis on olulised kaks äh, fakti. esiteks on liikmesriikidel õiguslik kohustus aastaks kaks tuhat kakskümmend täita taastuvate energiaallikate protsentuaalne eesmärk, see on siis kuuskümmend ja teine kohustus on see, et neil peavad olema sellised meetmed, mis on äh, selliselt kujundatud, et aastaks kaks tuhat kakskümmend ähm, et äh, teekond aastani kaks tuhat kakskümmend kulgeb äh, teatud verstaposte mööda. liikmesriigid ei ole kohustatud iseenesest looma toetuskavasid taastuvatele energiaallikatele, aga see on üks võimalus üleminekul äh, taastuvenergia kasutamisele. iseenesest ei ole kohustuslik neid toetuskavasid omada ja teiseks, ja see on fakt, on Bulgaaria äh, suutnud edasi jõuda paremini, kui direktiiv nõuab. juba aastal kaks tuhat seitseteist oli Bulgaaria ületanud aastaks kaks tuhat kakskümmend nõutava eesmärgi. nüüd selles kontekstis asub Euroopa Komisjon seisukohale et toetuskavade muutmine ei ole õigusvastane juba sellepärast, et nende olemasolu ei ole kohustuslik ja peale selle need meetmed, mis on olemas ja mille abil tuleb siis tagada vastavate eesmärkide täitmine, ei ole eh, siin üldse asjakohased, sest Bulgaaria on juba kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgi täitnud. ja lõpuks, mis puudutab äh, Äh, siis väidet, et rikutud on õiguspärast ootust seoses direktiiviga, tahaksin meelde tuletada Euroopa Kohtu praktikat ja öelda, et äh, seda põhimõtet äh, ei saa lihtsalt isolatsioonis tõlgendada, vaid seda saab tõlgendada ainult seoses konkreetse Euroopa Liidu õigusaktiga ja antud juhul on see siis seotud toetuskavade kohustuslikkuse või mittekohustuslikkusega. Euroopa Kohus on õiguspärase ootuse kohta öelnud seda, et isikud ei saa oodata, et olukord äh, jääb äh, alatiseks kestma, juhul kui äh, liikmesriigi vastaval asutusel on diskretsiooniõigus seda olukorda muuta ja selline õigus antud juhul esineb, aitäh! Thank you very much! aitäh! nüüd saab sõna, saavad sõna fraktsioonide esindajad ja kõigepealt saab sõna härra Raev Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги. Aitäh, lugupeetud esinaine. Kallid kolleegid, ma tahaksin sel teemal lühidalt sõna võtta. Ma ei saa nõustuda petitsiooni esitajatega, kes ütlevad seda, et toetuskavade lõpetamine ehm, selles konkreetses küsimuses on kuidagi vastuolus Euroopa Liidu õigusega, sest Euroopa Liidu direktiiv aastast kaks tuhat üheksa näeb ette, et liikmesriigid peavad oma siseriikliku energia kavasse aastaks kaks tuhat kakskümmend sisse tooma teatud protsendi taastuvaid energiaallikaid aga eh, Bulgaaria taastuvenergia osakaal on juba aastaks on juba siis täitnud selle eesmärgi ning mis puudutab toetuskavasid, siis tegemist on ainult ühe meetmega, mida liikmesriigid saavad valida selleks, et äh, täita kohustuslikku eesmärki, mille direktiiv neile on sätestanud ja mis puudutab, ähm, mis puudutab taastuvenergiaallikate osakaalu energiatarbimises üldiselt. Bulgaaria, nagu öeldud, suutis ületada äh, ühe ettenähtud indikaatoritest juba aastal kaks tuhat seitseteist ning taastuvenergiaallikate osakaal aastal kaks tuhat seitseteist oli Bulgaarias kaheksakümmend koma seitse protsenti ja see on rohkem kui aastaks kaks tuhat viisteist, kuusteist ette nähtud eesmärk, mis oli kaksteist protsenti ja tegelikult ületati isegi äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärk, milleks on siis kuusteist protsenti. veelgi enam, praegu on olemas kooskõla ka Euroopa energiapoliitika juhistega, mis puudutab, mis puudutavad siis taastuvenergiaallikate turu integreerimist me oleme seisukohal, et direktiivi kaks tuhat üheksa ei ole rikutud ning Euroopa Komisjon jõudis oma vastuses samasugusele järeldusele. märtsis kaks tuhat üheksateist esitas Euroopa Komisjon oma e, seisukoha parlamendile. artikkel kolm lõige kaks e, ütleb seda, et liikmesriikidel on kohustus tagada, et taastuvenergiaallikate osakaal on kas võrdne või ületab indikatiivse eesmärgi, mis neile on antud ja nagu ma ütlesin, on Bulgaaria igal juhul selle eesmärgi täitnud ja sellisel äh, põhjusel arvangi ma, et see petitsioon on põhjendamatu ja tuleks sulgeda, aitäh. proua Auken. minu meelest on sellel aastal olukord äh, natuke absurdne meil olid valimised, seal räägiti väga palju kliimast ja keskkonnast ja nüüd me siin istume. ja Bulgaaria, Bulgaaria ütleb, et äh, nende eesmärk oli nagunii väga tagasihoidlik. ja võib-olla see ei ole ka väga õiglane. aga ikkagi võiksime vaadata, kuidas Bulgaaria toetab äh, teisi energiaallikaid Euroopa Komisjon võiks sellega tegeleda. siin räägitakse kivisöeprobleemidest, tuumaenergiast ja sellest, kuidas riigid äh, neid subsideerivad. aga nüüd läheme hoopis äh, vastupidises suunas. ja kolleegid äh, siis ütlevad ka, et tuleb leida mingeid muusi, muid mooduseid, mis muud moodused need siis on ja kuidas tagada investeeringute turvalisus kui on juba investeeritud nendesse, nendesse mm, ressurssidesse, aga turvalisust ei ole, mis siis saab? meil tuleb tagada, et kui keegi teeb investeeringuid, siis ei muudeta süsteemi homme päev vastupidiseks. see eesmärk on praegu väga olulisel kohal ja see on tore, ma olen tänulik, aga ma olen ka veidi üllatunud sest te räägite siin kaheksateistkümnest protsendist, protsendist, ütlete, et see on ju alles kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärk, see aasta muide ongi nüüd saabunud, ütlete, et kaugemale ei ole vaja minna, aga see toob kaasa riski, et te hakkate tegema vähikäiku. ma küsin Euroopa Komisjonilt, kas on siis okei okay,, et liikmesriik ütleb, sel aastal ei ole vaja rohkem pingutada, sest rohkem ei ole vaja teha? selle asemel, et, <laughs> et aidata neil minna kaugemale, sest meil on ju ka roheline kokkulepe ja me ei jõua rohelise kokkuleppeni, kui te lubate liikmesriigil lihtsalt käituda vastupidiselt meie üldistele eesmärkidele. aitäh, proua Stanoka! aitäh! ka minul on koduriigis Lätis vastavaid kogemusi. meil oli väga suur skandaal, mis puudutas toetuskavasid sellega, selles toetati siis äh, väikeseid äh, hüdroelektrijaamu. ja, ja neid äh, reegleid muudeti ilma olulise põhjenduseta, ilma olulise põhjuseta, mis tõi kaasa selle, et inimesed hakkasid äh, rohelisse energiasse suhtuma hoopis teisiti. on selge, et Euroopa Komisjon peab kontrollima, mida tehakse ning ainult riigisiseste reeglite täitmisest ei piisa, juhul kui toetuskavad ei ole õigesti koostatud eh, ja e, ei ole õige õigusliku alusega, siis tuleb igal juhul öelda, et see on probleem ning petitsiooni esindajad seda ju tegidki. seega ma tahaksin äh, siiski arvata, et nad teavad, millest nad räägivad ja öelda, et meie peaksime seda edasi uurima ning petitsiooni ei tohiks sulgeda. Thank you. aitäh, härra Sõlive. Speaking Bulgaria is. mis puudutab õiguslikku seisukohta, siis ei, Bulgaaria ei ole rikkunud direktiivi kaks tuhat üheksa, kuid toetuskavade muutmine on siiski problemaatiline just nimelt investeeringute seisukohalt ja ka Bulgaaria kodanike jaoks, sellepärast et me peame arvesse võtma ka seda, mis Euroopa Liidus üldiselt toimub, millised on meie eesmärgid, rohelist kokkulepet ja nendel põhjustel tuleks see petitsioon jätta avatuks. ja ma arvan, et Tööstusasjade Komisjon ITRE võiks samuti seda petitsiooni arutada, aitäh. Muchísimas gracias. suur aitäh. pärast äh, komisjoni ning kolleegide ärakuulamist. jätaksime selle petitsiooni avatuks, sest kõik palusid, et ma jätaksin mulle selle, mind, et ma jätaksin selle avatuks, aga muid ettepanekuid ei ole tehtud, nii et äh, võib-olla võiksime paluda ITRE komisjoni poolse arvamuse, kui see sobib. väga hea siis lähme seitsmenda päevakorrapunkti juurde ning see on petitsioon number null kaheksa murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Saksa kodanik Klaus Saamer elektrisõidukite võrgust voolu võtmiseks vajaliku varustamise kohta. härra Saamer on saalis, suurepärane. tere tulemast ning teil on viis minutit nüüd aega et äh, sõna võtta, hiljem anname sõna komisjonile ja saadikutele ning siis on teil veel kolm minutit aega, et äh, kokkuvõtteid teha, palun. <clears throat> Thank you, Mr Chairwoman for having me um,. I con- um.... aitäh, et mind siia kutsusite, kuid räägin saksa keeles um.... probleem on selles, et tahaksin rääkida teile ühest olulisest äh, katastroofist, äh, mis juhtus Jaapanis. nimelt tormi tõttu suured elektrivõrgud olid äh, rivist väljas ja mis on autodel ja tormil omavahel seos? ja Jaapani tööstus, nii palju kui mina tean, on tagajärgedest nüüd õppinud. Neil on omad pistikute standardid autode laadimis, laadijatele ja see tähendab seda, et autodes on võimalik tormioludes voolu saada. Nii et, et eh, niimoodi on võimalik siis energiaga varustada hooneid. meil siin eh, Euroopas ei ole probleeme tsunamidega, aga meil on eh, jah, me räägime siin väga palju taastuvenergiast, ähm, see on Euroopa Liidu eesmärk, me tahame taastuvenergiat edendada, aga see toob kaasa ka selle, et äh, võrgud muutuvad ebastabiilsemaks. Äh, minu teada, ma olen seda natukene uurinud, ähm, et need võrgu stabiliseerumise kulud äh, juba Saks, Saksamaal on olnud tuhat kakssada miljonit eurot aastas ja selleks, et Äh, äh, tuleks äh, mõelda, kuidas autodelt energiat võrku saada. ja seda ei peaks tegema kogu aeg, vaid siis, kui tekib selleks vajalikkus, seda saaks teha sii-, selleks, et siis avalikke energiavõrke stabiliseerida mina tahaksin öelda seda, et äh, jahpallastel on oma pistikute standardid ja nad on äh, otsustanud sellise standardi kehtestada, sest nad leidsid, et see on mõistlik mitte ainult katastroofiolukordades, vaid ka selleks, et võrku stabiliseeruda. Euroopa pistikute standardid Äh, need laadimissüsteemid, mis meil on, Combo kaks näiteks, äh, on selleks samuti võimelised. Äh, meil aga ei ole praegu standardeid Äh, seda on üritatud kehtestada, aga siiani me ei ole kuhugi jõudnud ning äh, Saksamaal meil on järgmisel, järgmistel aastatel plaanis kümme äh, miljonit sellist sõidukit tänavatele tuua ähm, ja kakskümmend protsenti nendest pistikutest on pärit Aasia tootjatelt. nii et, et me peaksime otsustama eh, Äh, kas me kehtestame Euroopa normid, Euroopa standardid või võtame üle äh, teised standardid. väga oluline on, et me kõik saaksime anda oma panuse võrkude stabiliseerimise ja minu arvates ei oleks mõistlik, kui me seda ei reguleeri, kui me ei taha oma standardeid luua äh, minu arvates oleks väga oluline, kui suured Saksa autotootjad mõtleksid sellele Äh, aga senikaua, kui mingit standardiseerimist ei ole, ei saa me neid süsteeme ka oma autodele äh, integreerida, seda on Saksa autotootjad öelnud, nii et, et me peame äh, poliitikute poolduma, pöörduma, et poliitikud nõuaksid, et autotootjad tooksid turule sellised autod, millel oleks see tehne, tehnika olemas ja siit tulebki minu palve Äh, palun jätke see petitsioon avatuks, ärge seda sulgege mm, ja äh, saatke energeetikakomisjonile see teema edasi, et nad koostaksid arvamuse. minu arvates äh, on just need projektid eriti huvipakkuvad erasektorit, näiteks Ühendkuningriigis on näiteid sellest, kus selliste pistikute ja laadijate süsteeme juba on ja siin on üks, ähm, ma tahaksin juhtida tähelepanu ka ühele Norras avaldatud äh, artiklile äh, selle kohta, kuidas Põhja-Euroopa riikides asja on korraldatud. meil on vaja Euroopa pistikute standardeid, ähm, et me saaksime oma süsteeme omavahel integreerida, selleks on vaja poliitilist otsust ja me peame andma töötu-, tööstusele stiimulid, et nad sellega tegeleksid ja me peame sellised standardid looma ja seetõttu ma leian, et oleks vajalik, et see petitsioon jääks avatuks ja et see ITRE, äh, ITRE komisjonile edasi saadetakse, et nad koostaksid arvamuse, aitäh. Thank you very much. Now for the commission has the floor Sabi-. aitäh, nüüd saab sõna Euroopa Komisjon Hmm, yeah, thank you very much. aitäh, et mulle sõna annate. aitäh ka petitsiooni esitajale selle küsimuse ehm, selgitamise eest. jah tõepoolest, äh, me räägime olulisest küsimusest, mis on seotud äh, maanteetranspordi äh, süsiniku vaesemaks muutmisega, seda seletatakse ka rohelises kokkuleppes ning räägitakse sellest, et elektriliste sõidukite arv kasvab lähiaastatel hüppeliselt. ja see tähendab seda, et need sõidukid peavad olema piisavalt integreeritud olemasoleva taristuga, mis toob kaasa väljakutseid, aga ka võimalusi ja see, millest me täna räägime ja mida petitsiooni esitaja ka tõstatas, on just nimelt see võimaluste pool. see on seotud teenuste pakkumisega aku laadimiseks, elektriautode akude laadimiseks ja meil on vaja eh, stabiliseerimissüsteeme, võttes arvesse seda, kuidas elektrit toodetakse ja et meil on järjest rohkem taastuvallikatest toodetud energiat Euroopa Komisjon äh, tunneb äh, hästi sõiduki jaotusvõrgu liidese probleeme ning äh, seda, milline roll on sellel liidesel kogu süsteemis. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembris võtsid õigusloomelised institutsioonid vastu õigusakti nõndanimetatud V2G või V2G ehk siis sõidukijaotusvõrgu liidese integreerimiseks elektriturule, eh, mis eh, võimaldab eh, pakkuda paremaid tingimusi ja tagab siis üldse turu selle teenuse pakkumiseks. Euroopa Komisjon näeb, et sellised teenused on tegelikult juba olemas, näiteks madalmaades, kus siis pakutakse seda teenust peamiselt Nissani sõidukitele aga meil ei ole olemas midagi sellist, äh, mida saaks äh, lähiajal elektriautosse installeerida, nii et see auto saaks selle liidesega ühilduda. pigem ongi see seotud elektriautode küsimuse, mitte nende laadimispunktidega. nagu te nägite ka ettekandest, on praegu olemas kaks äh, konkureerivat süsteemi. üks neist on välja töötatud Jaapanis ja suudab ka praegu tagada aku laadimise, seda kasutavad mitmed äh, ettevõtted ja teiseks siis kombineeritud laadimissüsteem ja siin on, äh, see süsteem on Euroopa Põhja-Ameerika oma ning iga Euroopa standard peab seda süsteemi suutma toetada. nii et Euroopa Liidu õigusloome, mis puudutab alternatiivseid kütuseid ja infrastruktuuri, peab siis ette nägema ka äh, Äh, lahenduse selliste kombine-, kombineeritud laadimissüsteemide jaoks. meil on vaja elektriautode jaoks sõidukijaotusvõrgu liideseid, kuid selleks, et see tagada, peaksime me nõudma, et kõik elektriautod suudavad seda teist standardit täita. aga see tähendaks seda, et need sõidukid, mis kasutavad äh, esimest laadimissüsteemi, ei saaks laadimispunkte kasutada, enamiku neist. kuid standardit alles arendatakse ja me oleme saanud äh, infot, et sõiduki jaotusvõrgu liides saab äh, siis kasutada seda kombineeritud laadimissüsteemi aastaks kaks tuhat kakskümmend viis. mis puudutab ähm, õigusloomelist poolt, siis tuletan meelde, et äh, praegu vaadatakse alternatiivkütuste infrastruktuuri direktiivi uuesti läbi ning Euroopa Komisjon kavatseb käsitleda ka küsimust äh, elektriauto aku ja laadimispunkti vahelist liidest ning äh, Euroopa Komisjon tahab välja selgitada selle, kas äh, turul on mingeid tõkkeid, mille me peaksime sealt kaotama, nii et äh, V2G süsteem saaks tööle hakata. sellest räägib aga kohe lähemalt minu kolleeg. ja kokkuvõtteks tahaksin öelda järgmist. me arvame, et sõiduki jaotusvõrgu liides muutub oluliseks küsimuseks võib-olla aastal kaks tuhat kolmkümmend, sest selleks ajaks on teedel piisavalt palju elektriautosid ja me tuletame meelde ka seda, et elektriautode puhul me ei peaks vaatama mitte ainult sõiduki jaotusvõrgu liidest, vaid äh, ka nutikat laadimist. see tähendab seda, et elektriautot ei äh, laeta mitte ainult siis, kui äh, juhe on nii-öelda seinas, vaid laadimine sõltub sellest, mis parasjagu toimub, kas autot on vaja laadida, muidu on nii, et kõik tulevad pärast tööpäeva koju ja asuvad korraga laadima, see aga koormab võrgu üle, seetõttu tuleb meil mõelda ka nutikatele laadimisvõimalustele, aitäh. Now. suur aitäh. nüüd saab sõna härra Tuljus. mul ei ole eriti palju lisada eelkõnelejale, võib-olla üks oluline punkt on äh, aru saada, et kui asi puudutab nüüd laadimist äh, ja sõiduki jaotusvõrku, siis äh, kogu selle asja nutikus asub laadijas, mitte autos. sellepärast, kui me kogu seda süsteemi üle vaatame, siis mõtleme eriti just sätete peale, et garanteerida, et tegemist oleks tõesti nutikate laadijatega ning selle läbi saaks me ka korraldada sõiduki laadimist ja äh, äh, siin on oluline äh, ka kommunikatsioonisüsteem ning vastavalt Euroopa õigusele on Euroopa standard olemas, mis peab äh, olema kasutuses meie laadimispunktides ning äh, tegelikult äh, eesmärgiks oli see, et, et sõidukite ostjad ning tootjad võiksid veendunud olla, et nende, et nende kasutatav süsteem on laialdane. nii et tegelikult see nõue Euroopa õiguses on juba praegu olemas eh, ning peame tegema kõik selleks, et see standard eh, säiliks, et selline kas talitlusvõime säiliks kõikjal Euroopas. samas loomulikult on oluline, et järgmistel aastatel Euroopas eh, oleks kõikjal jaotusvõrgus Äh, saadaval, me tegeleme selle äh, aspektiga, edaspidi võime seda teile kindlasti garanteerida. suur aitäh. nüüd saavad sõna saadikud. härra Vincent soovis sõna Rahvaparteist, suur aitäh. loomulikult on see väga tehniline teema ning seega komisjoni sõnavõtt oli äh, väga kasulik, sest see aitab meile äh, kogu problemaatikat paremini mõista. tegelikult on meil olemas siis see Euroopa äh, standard äh, elektrisõidukite laadimiseks olemas, kuid peame mõtlema ka kaugemale ning arvan, et kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärk on liialt pisut hiline ning peaks kogu selle küsimuse nii-öelda arhitektuuri ülevaatamisest, rohelisene lepe ning Euroopa Liidu ettepanekud kiirendavad elektrisõidukite kasutusele võtmise lähiaastatel, sest eh, kodanikke eh, toetatakse elektrisõidukite ostmisel. samuti on oluline kindluse andmine ka tööstusele eriti ka innovatsiooni ja teadusuuringute toetamisele ning soovime, et nutitehnoloogia oleks ka tõesti eh, kasutatav. samuti on oluline eritootjate, eh, toodete kaaskasutusvõimalus eh, nii Euroopa kui Jaapani tootjate puhul käib seda, saab seda öelda. samuti peaks peaks olema meil võimalik oma toodetega globaalsel turul osaleda, nagu ma ütlesin, on olemas juba eh, nutitelefonide laadijate osa standardiseerimisega seotud kokkulepped ning, ning arvatavasti ka autode laadijate puhul on võimalik seda teemat lahendada, igatahes arvan, et see ei ole siin poliitiline küsimus, kuid vaid tehniline küsimus. roheline lepe avab meil mitmed uksed ja peaksime tegema kõik äh, selleks, et me toetaks nutilahendusi ja innovaatilisi lahendusi kogu elanikkonna jaoks. suur aitäh! suur aitäh, kõigepealt aitäh äh, kõnelejale ettekande eest, aitäh komisjonile, kuigi meil on uus standard, peame eh, alati mõtlema rohelisemate, jätkusuutlikumate võimaluste peale, seega arvan, et peaksime selle petitsiooni avatuna säilitama ja Eitrile saatma. proua Auhen, ma olen täiesti nõus eelnevate kõnelejatega. ma olen pisut hämmeldunud, et me peame Eh, sellest üldse rääkima, sest kokkuvõttes eh, peaks ju tootjaid ise huvitama, mõnikord olen ma üllatunud, sellepärast et eh, me peame nii palju seletama innovatsiooniküsimusi mõnedes riikides. mõned riigid keskenduvad ikka diislile ja, ja bensiinigi autodele, nagu poleks äh, vahepeal midagi juhtunud. arvan, et peame selle petitsiooni avatuna hoidma ning peaksime saatma selle ITRE-le ja vaatame, kas on vaja veel seadusi vastu võtta eh,. ning äh, min minu meelest on see üllatav. nüüd saab sõna petitsiooni esitaja. kolm minutit Thank you um,. <clears throat> Also ich möchte kurz auf die äh, ma tahaksin äh, tulla komisjoni plaani juurde, ta ütles, et me peame äh, kümme aastat ootama, seni tulevad miljoneid autod tänavatele, mina ei leia, et see oleks mõistlik. veel üks asi, Shademo standard või Euroopa standard, ma ei tahtnud seda valikut peale suruda, mina tahaksin, et meil oleks Euroopa standard ja mm, Shademo standard ehm, Euroopa põhimõtteliselt ei toimi, aga tegelikult eh, see ju toimib. Euroopas müüakse Nissaneid ja teisi Jaapani autosid, millel see laadimissüsteem on olemas. Eh, ja need eh, toimivad siin üheksakümne protsendi ulatuses. nii et, et küsimus ei ole mitte laadimissüsteemi tehnoloogias, vaid autotehnoloogias te Äh, ja meil on väga oluline, et äh, me paneme selle süsteemi autodesse enne, kui need autod äh, turg, turule tulevad. minu arvates ei ole see liiga kallis ja minu arvates ei ole mõtet oodata seni, kuni me peame hakkama kaheksat miljonit autot ümber ehitama ja mis puudutab seda kahesuunalist laadimist, siis ma arvan, et see standard tuleb jah sihiks seada Äh, aga äh, me peaksime seda äh, juba varem kasutusele võtma, võib-olla kahe-kolme aasta pärast juba sellised autod turule tooma. me ei saa lihtsalt tuua kaheksat miljonit autot teedele, mis ei ole suutelised seda laadimissüsteemi kasutama minu arvates ei ole see mõistlik. Ähm, jah, loomulikult äh, seda on võimalik, äh, neid autosid on võimalik ümber ehitada, aga see oleks väga kallis, aitäh. suur aitäh petitsiooni esitajale pärast äh, teie ärakuulamist, komisjoni ärakuulamist ning ka saadikute kuulamist. me säilitame selle petitsiooni avatuna ning palume ITRE komisjoni vastaspoolset äh, arvamust, äh, et nad arutaks äh, seadusmuudatusi, et me kohaldaksime, kohaneksime rohelise leppega ning et kohaneksid ka meie elektrisõidukid. Lähme nüüd kaheksanda päevakorrapunkti juurde. see on petitsioon number kaheksa viiskümmend neli eh, murd kaks tuhat kaheksateist miljon esitanud Saksamaa kodanik MK Saksamaa Raudteesõprade Ühingu nimel käibemaksuseaduse muudatusettepaneku kohta, mis puudutab turistiliikluses kasutatavaid eritranspordiliike. petitsiooni esindajad ei ole siin, seega ma annaksin sõna Euroopa <coughs> Komisjonile, täpsemalt äh, härra Kubitsale. aitäh petitsioonisiita ja palub, teeb kaks taotlust, see puudutab eh, spetsiifilisi tariife. Eh, see eh, spetsiifilistele mm, teenustele praegusel hetkel on paindlikkus olemas teatud küsimustes ning see, mis petitsiooni taotleja eh, küsib, on võimalik, kuid nulltariifi pole võimalik eh, kasutada. Eh, komisjon on teinud esi-, teinud e-, ettepaneku, mis võimaldab suuremat paindlikkust ja ka null protsendist käibemaksu äh, äh, käibemaksu Äh, liikmesriigid saaksid seda kasutada, see ettepanek on nõukogus arutelu üle nõukogus poliitiline arutelu ning äh, see arutelu toimub jaanuaris uue eesistumise ajal, vaatame, mis tulemus on, kuid karta on, et see võtab aega. teine küsimus on keerulisem, see puudutab, kus maksustada äh, transporti, praegusel hetkel see sõltub äh, äh, reisi pikkusest ja see tähendab siis seda, et kaks riiki vähemalt äh, maksustab ühte piletit. kui ühisturg hakkas kehtima, tegi komisjon ettepaneku, et maksustamiskoht peaks olema lahkumispunkt ning petitsiooni esitaja taotleb sedasama õnnetuseks, komisjoni ettepanek ei läinud läbi üheksakümne teisel aastal ning sellest ajast peale eh, teeme me, töötame me üleminekusüsteemiga, sest ka eh, selleaegsed käibemaksutariifid ei olnud eh, lõplikud, väga palju oli erandeid ja see selleks siis, et mingisuguse miinimummäärani jõuda ning komisjon on teinud ettepaneku lõpliku süsteemi kasutusele võtmiseks, kuid ta see on tohutu projekt ning esimene eh, projekt, mis on seotud, on seotud kaubaveoga, esimene projekt. nii et me ei ole näinud spetsiifilist ettepanekut, mis puudustaks ainult teenuseid, ka eh, personaalseid transporditeenuseid, eh, sellega ei ole tegeletud, kuid sellest anti teada Euroopa Parlamendis ja nõukogus, kui Äh, siis tegevuskava jätkuna. miks ei ole äh, sellega äh, veel välja tuldud, väga keeruline on ühisreegleid paika panna. Need, selle paikapanek võtab aega, kuid ning kaupade puhul on vaja Eh, rohkem vaja selliseid, eh, selliseid reegleid, eh, kuid ühise süsteemi sisseviimine ei tohiks väga keeruline olla. ma ei taha väga tehniliseks minna, nii et ma praegu lõpetan. suur aitäh. nüüd saab me, me, fraktsioon, nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, härra Vintse kõigepealt. arvan, et komisjoni sõnavõtt on väga huvitav peaksime seda arvesse võtma. käibemaks on enamasti liikmesriikide pädevuses, on hea, et meil on soovitused, et on paindlikkus Euroopa Liidu tasandil, et võimaldada liikmesriikidel valikut teha ning saaks, peaksime selle küsimuse avatuna säilitama, sest see on samuti äh, transport on samuti osa rohelisest äh, leppest äh, ning äh, meil on vaja suuremat paindlikkust selles valdkonnas, sest meil on tekst, selline tekst olemas juba lennunduse osas, aga ühesõnaga hoidkem seda petitsiooni avatuna ja võib-olla äh, kuulame ära ka ITRE komisjoni eh, arvamuse selles osas. Noh, transpordikomisjon, selge. suur aitäh. proua Auken, palun. loomulikult me toetame eh, petitsiooni esindajat, loodetavasti komisjoni tuleb survestada, et eh, edasiminekuid toimuks meil tegelikult äh, on äh, probleeme raudteetranspordi maksustamisega äh, Euroopas. ja loomulikult peaksime saatma selle transpordikomisjonile ja hoidma seda petitsiooni avatuna, noh, suurepärane. pärast seda, kui oleme komisjoni liikmete ärakuulamist, siis säilitaksime selle avatuna ning võib-olla taotleksime ajakohastatud teavet Euroopa Komisjonilt, eh, muuhulgas ka selles osas, mis puudutab eh, käibemaksu küsimust, sest nagu komisjoni esindaja seda ütles, eh, jaanuaris arutatakse seda küsimust ning nii näeme ka seda, kuidas edasi arendada seda olulist äh, Äh, küsimus transpordivaldkonnas ning mis selles osas, mida ütles äh, ähm, proua Auken, siis ähm, arvan, et võiksime seda äh, küsimust edasi äh, arutada koordinaatorites. nüüd järgmine petitsioon on äh, null kaks seitse neli murd kaks tuhat üheksateist, mille on esitanud Soome kodanik elektriautode laadimise maksustamise kohta Soomes. petitsiooni esitajad ei ole siin ja me anname äh, sõna komisjoni liikmetele. nii et äh, anname nüüd sõna kõigepealt härra Toomisele. suur aitäh teile. kuna see petitsioon äh, on kahetahuline, see puudutab äh, siis äh, maksustamisi, erineva maksustamise erinevaid tahke, siis me räägime seda küsimust kahes, kahekesi. see puudutab siis elektriautode laadimist töökohtadel tööandja kulul ning äh, see äh, on seotud küsimustega, mis on seotud äh, erisoodustustega, mis on seotud ettevõtte autodega ning samuti ka ettevõtetel kuluvate elamutega, et liikmesriigid tegelevad sellega vastavalt sellele, kuidas see neile rohkem äh, sobib ning äh, äh, sellega on seotud ka maksusoodustus kolmkümmend protsenti, kui isikutel ei ole mingisugust piiriülest tegevust, on seega ei ole mingisugust diskrimineerimist äh, riigipõhiselt või asukohapõhiselt. seega komisjoni võimalused äh, sekkuda sellesse valdkonnas on praktiliselt olematud. arvan, et äh, see ole minu poolt kõik ja annan nüüd sõna oma kolleegile. petitsiooni esitaja tõstatab ka kõnelejal kadus mikrofon. ta tõstatab ka mitmesugused diisli ja gaasiga seotud küsimused äh, ning peab ütlema, e, mis puudutab erasõidukeid, siis harmoneerimist ei ole, on vaja ühehäälsust äh, ning äh, antud hetkeni on komisjoni ettepanekud läbi kukkunud seega liikmesriigid äh, saavad äh, magu-, maksustada, äh, kuidas neile sobivad, kas siis maanteemaksude või sõidukimaksude näol ning igatahes antud hetkel ma ei tuvasta, et Soomes toimuks diskrimineerimine selles valdkonnas, mis puudutab kütuse maksustamist, siis on meil selle kohta reeglid olemas ning äh, komisjon töötab praegu välja ettepanekut, mis äh, tuleks esitada äh, kahe tuhande kahekümne esimese aasta suveks. ning sellele toetudes tundub, et Euroopa õiguse rikkumist ei ole toimunud ning seega komisjon praegusel hetkel ei saaks midagi eh, muud teha. suur aitäh, härra Jaar ja proua Auken. jah, me peaksime siin praegu rohelise kokkuleppe tegema ja ma arvan, et me peaksime et me selle petitsiooni mm, sulgema ja sama hästi võiksime selle ka lahti, avatuks jätta, nii et, et, et see sõltub. Margaret, mida sina asjast arvad? jah, loomulikult mm, me võiksime selle lahtiseks jätta senikaua, kuni asi soodsalt laheneb, aga mida, mida sina ütled? ma kuulan antud hetkel sind. For sure national legislation and I would be very. ma kuulasin tõlge, et ma oleks väga nukker, eh, kui eh, Saksamaa autotööstus sõltuks sellest, kuidas toimub maksustamine Taanis. igatahes eh, siin on mitmeid tahke sellel küsimusel ma pean ütlema, et ma tõsiselt kõhklen praegusel hetkel. minu arvamus ja ettepanek oleks, et petitsioon sulgeda, sest pärast komisjoni ärakuulamist, kus nad ütlevad, et tegemist teil ei ole komisjoni pädevusega ja vaid liikmesriigi pädevusega, ning komisjon pealegi ütleb, et diskrimineerimist ei äh, toimu äh, liikmesriigis endas, siis minu ettepanek oleks äh, see sulgeda, aga kui härra Jaar ja proua Auken siis ähm, soovid seda avatuna hoidma, siis võime selle loomulikult avatuna hoida mm, võttes sealjuures arvesse ka kokkulepet, mis puudutab Äh, mis puudutab rohelist lepet, aga sulgeme siis jah. Äh, äh, hoiame avatuna, et vaadata, kuidas see asi edasi areneb jah, me jätame selle avatuks, aga mitte terveks igavikuks, me vaatame, milline see roheline kokkulepe saab olema ja siis äh, otsustame, mida, nii et oleme nüüd rohelise kokkuleppe sõlminud. And we are waiting the review of the directives over tax of energy and the green deal. Okay, thank you very much. El punto décimo está pospuesto a solicitud del aplazado, a solicitud del peticionario. Por tanto, pasaríamos al punto 11 de, mm, del orden del día. Eh,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 Ops, oh mamma. suur aitäh. The chair <laughs> now perfect. So you have ten minutes and thank you very much and well. Teil on kümme minutit. suur aitäh teile. aitäh komisjoni liikmetele võimaluse eest kontrollikoja eriaruannet esitleda. E, avaldage arvamust, mis e, puudutab komisjoni e, avalikke konsultatsioone, mis kaasavad kodanikke, kuid ei teavita Eh, kõik räägivad avalikest eh, eh, arv, konsultatsioonidest ning see puudutab siis seda, kuidas komisjon suhtleb kodanikega. kuna konsultatsioonid on komisjoni lemmikvõimalus kodanike arvamuse küsimiseks, toetame seda instrumenti ja alustuseks sooviksin kas keegi võiks äh, aidata, tundub, et see asjandus siin ei tööta. suur aitäh, kõigepealt äh, ma seletan, äh, miks seda auditit vaja oli, esitan ka tulemused ja koja soovitusi. miks me selle auditi läbi viisime? kõigepealt sellepärast artikkel on üksteist Euroopa Liidu toimimise kohta mille kohaselt komisjonil on kohustus äh, konsulteerida kodanikega Euroopa Liidu kõigi tegevuste osas ning on vaja läbi viia laiapõhjalised äh, konsultatsioonil, et äh, kodanikud saaks panustada poliitika ettevalmistusse. ning komisjon kahe tuhande esimesel aastal lubas komisjon kaasata huvitatud osapooli ja eh, sidusrühmi ning eh, kodanikke ning lõpetuseks eh, Kubeti komisjon esitas taotluse Euroopa Parlamendis, et hinnata seda, kuidas kodanikud saavad paremini osaleda seadusandlusprotsessis. eesmärgiks oli selgeks teha kas konsultatsioonid äh, on tõhusad kodanike poole pöördumisel ning nende panuste kasutamiseks. meie leidsime, et see näit-, äh, peab näitama häid tavasid. ühtlasi leidsime, on vaja, et kodanikud saaks tõhusalt ja kergesti osaleda ning samuti äh, tuleb infot Eh, mõistlikult eh, jagada ning üldjoontes peab ütlema, et komisjon eh, viib aastas läbi üle saja avaliku konsultatsiooni, analüüsisime neist kahtekümmend kuust kaks tuhat kuusteist, kaheksateist aastatel ning seda viies erinevas peadirektoraadis ning inventeerime töötajaid, äh, analüüsime võtmedokumente ning samuti ka äh, konsulteerime ekspertidega ning samuti äh, ka viisime läbi konsultatsiooni mitmesuguste kodanikerühmituste juures ning saime kaks tuhat kakssada vastust. kõigepealt tuvastasime, et komisjoni konsultatsiooni raamistik eh, Äh, seal on paika pannud äh, suunised vastavalt määrusest kahe tuhande viieteistkümnenda aasta maikuust ning äh, komisjon võttis vastu ka uued suunised, mis pani paika üldse seadused selle kohta, kuidas komisjon peaks kodanikega konsulteerima. võttes aluseks kakskümmend kuus avalikku konsultatsiooni, leidsime, et umbes kaks kolmandikku vastajatest olid konsultatsiooni äh, protsessidega äh, rahul ning äh, seda tunnistas ka tunnustas ka OECD, kuid oli vajakajäämisel, mis puudutas siis avaliku konsultatsiooni korraldust ning konsultatsiooniprotsessi kui vaatate paremal pool, näete, et väga äh, väike, äh, äh, et väga väheste inimesteni need jõuavad, nagu te näete, et inimesi on väga vähe ainus, kus oli, oli nelja milj-, üle nelja miljoni osaleja, oli see, mis puudutas suve- ja talveajale üleminekud teised aga jõudsid väga väheste kodanikele, eriti kui mõtlete selle peale, et meil on kodanikke eh, üle neljasaja viiekümne miljoni. oluline on ka see, et ei puudusid selged konsultatsioonistrateegiad, tegemist on ju protsessi osaga, me ei tea, millisteid eh, meetodeid komisjoni eh, kasutab ja mis on täienduseks teistele äh, Eh, konsultatsioonideni. millistel puhkudel on aga konsultatsioonid kõige olulisemad, samuti olid probleeme keeltega. küsimused olid tihtipeale liialt pikad ja keerulised ning mõned konsultatsioonid eh, ei olnud eh, tõlgitud, olid kättesaadavad ainult inglise keeles, mis on paljude kodanike jaoks keeruline. üheksakümmend äh, protsenti ähm, konsultatsioonidest kes-, pidasid kinni kehtivast kaheteistnädalasest piirmäärast, kuid äh, tihtipeale äh, siiski kodanikud tundsid, et neil polnud aega, piisavalt aega osaluseks. nüüd informatsioon konsultatsiooni ja kohta ja, ja tulemuste kohta, mille me teada saime, kui näiteks suveaega puudutas, siis nägime, et siin on tohutu tasakaalustamatus geograafilise see osas, enamus osalejaid olid Saksamaalt ja Austriast ning näete, et, et ähm, osalejaid, osalejate ähm, arvu osas oli väga suur erinevus Lõuna, Kesk, Põhja riikide osas näete, et Saksamaa ja Austria on eh, tunduvalt rohkem esindatud ning eh, näete, nelikümmend protsenti eh, vastasid viimase konsultatsiooni kahe päeva jooksul. ning konsultatsioonitööde teavitamise osas, siseandmekäsitluse osas oli puudujääke ning oli ka ähm, äh, vähe, liiga vähe tagasisidet äh, ning meie äh, teada need analüüsis näete, et inimestel on hea meel selle üle, et nende arvamust küsitakse Euroopa Komisjoni pealt, kuid teisest küljest nad ei ole sugugi rahul tagasiside kohta. kui nüüd minna soovituste juurde tagasi, siis äh, lubakomisjoni raamistik on selline, et me peaksime, et kõigepealt peaks komisjon jälgima oma konsultatsioone ning parandama suuniseid, leidma spetsiifilisi indikaatoreid, millest tuleb aru anda ning pidevalt peaks hindama seda, kas koos konsultatsioonid jõuavad, täidavad kõiki oma eesmärke. ning teine punkt nüüd olen siin natuke raske, nüüd läheb täitsa untsuse asi siin. teine soovitus puudutab konsultatsioonistrateegiat, et suurendada avalikku osalust äh, puutudes äh, võimalikult palju kodanike poole, peaks komisjon selgitama, milliseid äh, ähm, strateegiaid kasutatakse, milliste tegevuste jaoks me ütleme, et siin ei ole mitte ainult online küsitlused on olemas näiteks võimalused osaleda koha peal ning iga tegevus peab olema täienduseks eelmisele, sest äh, kasu ei ole, kui ainult kolm inimest osaleb avalikul konsultatsioonil äh, ning äh, eriti, kui tegemist ei ole isegi mitte võib-olla sidusrühmade esindajatega. ning samuti tuleb mõelda selle peale, kuidas garanteerida tõlge kõikidesse keeltest, kommunikatsioonimeetodid, nagu te näete, kui olete saanud viiesaja kodaniku vastuse siis, mida teha, kuidas, eh, eh, kuidas eh, mitte ainult suurendada osalejate arvu, aga kuidas parandada seadusandlusprotsesse, kui ainult viissada inimest viiesajast miljonist vastab. nii et on üsna keeruline mõelda, kuidas seda küsimust analüüsida. samuti peaks mõtlema, kuidas kaasata komisjoni esindajaid liikmesriikidesse. nagu ma ütlesin, juba mõned dokumendid olid kättesaadavad ainult äh, inglise keeles, äh, mis mõningate liikmesriikide jaoks on see väga äh, keeruline ning samuti soovitame, soovituses viis veel üks oluline küsimus, kui teate, mis ajal me elame, on vaja eh, kaitsta tulemuste manipuleerimist, peaksime kasutama võimalikult kõrgeid andmeanalüüsisüsteeme, eh, praegusel hetkel ei ole see selgelt nii, ei ole selge, et need inimesed olid ainult pärit Euroopast või see oli IP aadressidega mujalt pärit ning võib-olla üks inimene sai osaleda äh, Eh, või vastata rohkem kui üks kord. ma tean, et komisjon sellega põhjalikult tegeleb, kuid tean, et see on väga tähtis ning oluline on eh, nüüd tagasiside osalejatele. ja meie nägime, et praegune tagasiside ei ole piisavalt õigeaegne ning nad ei tea, kas nende eh, panust võeti arvesse või mitte. tegemist oli põhielementidega meie raportist, ootan huviga teie küsimusi ning äh, loodan, et see dokument saab parandada ka petitsioonikomisjoni tööd, sest arvan, et, et, et parandus, paranemisvõimalusi on kindlasti olemas, väga hea, et Euroopa Komisjon pöördub kodanike poole, kuid on võimalik parandada vigu, mis kogu süsteemi märksa parandaks okei okay, um.... Ähm, hästi, kõigepealt annan sõna komisjonile. proua Antonina Hippoloni. aitäh, aitäh äh, Kontrollikojale selle väga hea raporti eest meil on väga hea meel, et me selle raporti saame, siin juhitakse tähelepanu sellele, et äh, komisjonil on kodanikega konsulteerimiseks väga hea võimalus Äh, seda süsteemi peetakse heaks süsteemiks OECD poolt, aga meie jaoks on probleemiks osalejate arv, äh, osalejate arv on küll suurenenud, aga äh, neid on ikkagi vähe ja samuti on oluline, et inimeste suhtumine meie süsteemi on positiivne, need on julgust sisendavad elemendid, aga on asju, mida saab paremini teha meie ise tegime ka inventuuri parema õigusloomepoliitika raames ja need järeldused olid samasugused nagu Kontrollikojaski, me peame äh, hõlvatust suurenema, me peame konsultatsioonide kvaliteeti parandama, me peame hoolitsema selle eest, et andmed oleksid maksimaalselt kaitstud ning andma konsultatsioonide kohta ka korralikku tagasisidet me tegeleme sellega, et oma süsteemi sellisel moel muuta ja reageerida nendele soovitustele. ja ma tahaksin öelda, et me oleme kõigi soovitustega nõus, tegemist on väga positiivse panusega komisjoni parema õigusloome tegevuskavasse. ja me tahame loomulikult äh, konsulteerida kodanikega kõikides küsimustes nii palju kui võimalik, aitäh, aitäh. proua Auken kas Peeter ei võtagi sõna? ma pean tunnistama, et ma pole seda raportit lugenud. Äh, aga ma kuulsin, et asju saab paremini teha. mis puudutab seda küsitlust suveaja, talveaja kohta, siis Taanis pole mitte keegi sellest kuulnud. ja tõenäoliselt Saksamaal oli selles küsimuses väga aktiivsed minuga võeti ühendust pärast, kui see küsitlus juba läbi oli. Ähm, mitmed organisatsioonid ütlesid, et neil polnud õrna aimugi, et äh, selline küsitlus käimas oli. me peame seda vahendit kasutama, aga kui me seda teeme, siis me peame hoolitsema selle eest, et inimesed ka teavad, et sellised küsitlused käivad. jah Äh, võib-olla viis miljonit on tõesti muljetavaldam arv, aga kui palju on inimesi juba ainuüksi Saksamaal. nii et, et äh, tegemist on tõesti väga väikeste osalejate arvuga, jah, äh, Taani kohta oleks viis miljonit väga palju, aga Saksamaa kohta nüüd küll mitte. meie siin petitsioonide komisjonis oleme kogu aeg kurtnud, et nõukogu tegevus ei ole piisavalt läbipaistev Äh, sellepärast, et kui me saaksime jälgida seadusandja mõlema poole tööd, kui me näeksime, mida valitsused teevad, siis meil oleks ähm, palju tõhusam vahend äh, kodanike kaasamiseks, kui kodanikel oleks tõesti võimalus teada saada, mida nende oma valitsus teeb, aga nad ei tea seda, mida valitsus töörühmades teeb. jaa ombudsman äh, maikuus äh, kaks tuhat kaheksateist avaldas väga selge raporti ja AFCO ja PETI komisjon jaanuaris äh, möödunud aastal reageerisid sellele raportile, kus me toetasime seda, et nõukogu peaks järgima neid soovitusi, mis ombudsmani raportis tehti Äh, minu arvates on see kõige olulisem, äh, kui me ei saa jälgida seda, mis toimub ja siis teeme selliseid äh, pisut võltse ülevaateid, siis ei ole meil ju isegi faktid õiged. faktid on ju täiesti teistsugused ja ja ma saan aru, et soomlastele suveaeg üleüldse ei sobi, neile käib kella keeramine vägagi närvidele ja Äh, jällegi mujal, mujal maailmas on äh, see okei okay.. Äh, kui seadusi tehakse, siis meil on ju väga pikaajaline periood, kus meil on kuulamised, tulevad kohale eksperdid, me vaatame arve me ei tea, kuidas mõjutab kellakeeramine inimeste tervisele, mõelge inimestele, kes kaks korda aastas peavad kella keerama nii et, et äh, meil oleks tõesti vaja infot selle kohta, kui äh, suur on mõju tervisele, nii et, et äh, tegemist oli väga erapooliku küsimuse, küsitlusega. minule suveaeg meeldib, mulle ei valmistaks mingeid probleeme. aga ma peaksin mõtlema ka, ma olen olnud ka äh, ema, kellel on väiksed lapsed ja ma ütlen, et lastel oli väga raske kohaneda, nii et, et me tõesti peaksime hoolitsema selle eest, et meil on olemas need faktid, et me mida mainitakse aluslepingute artiklis kümme, kodanikel peab olema võimalus osaleda võimalikult tõhusal ja läbipaistval moel. Nad peaksid saama jälgida omaenda valitsuse tegevust kui nad seda teha ei saa, siis ei ole meil ju ka mitte mingisuguseid eduväljavaateid. igatahes on selge, et jah, te saavutasite kõige parema tulemuse suveaja küsitluse osas, aga see küsitlus oli minu meelest skandaalidega seotud. nii et, et eh, võib-olla võtate arvesse siis meie koja soovi et äh, ka valitsused äh, tegutseksid nii, nagu Euroopa Liit ei ole valitsustevaheline organisatsioon. meil on ikkagi täiesti teistsugune seadusloomesüsteem, mis äh, erineb sellest, mida me tavaliselt kasutame. ja ma saan aru, et diplomaatidele läbipaistvus ei meeldi. härra Jaar aitäh selle uurimuse eest ja suur aitäh äh, selle lühikese äh, saadikutele suunatud kokkuvõtte eest ja järelduste eest. mul on äh, küsimus, et meil siin Euroopa Liidus on demokraatia. me tahame inimeste arvamust rohkem kuulda, me tahame olla inimestele lähemal minu enda kodumaal äh, on äh, see samuti väga oluline teema ja äh, võimalused on tohutud ja ma olen nõus, et meil on selliseid asju vaja, jah, me soovime, meil on vaja selliseid küsitlusi enne, kui me hakkame seadusi vastu võtma. meil on väga oluline välja selgitada, mis Euroopa kodanikke huvitab, see on oluline jah, loomulikult eh, keele küsimus on oluline. ma arvan, et eh, me ei pea eh, komisjoni veenma, mis siin kaalul on. kui me tahame avalikku kaasutada ja võib-olla see on teie küsimus ka teile, kas te olete üritanud siin rohkem ära teha? Äh, me ei peaks siin õigust looma ainult äh, huvigruppidele ja lobistidele, me peame ikkagi siin seadusi tegema äh, kodanike jaoks ja see on seotud keeleküsimusega ja kuidas me kodanikke teavitame sellistest küsitlustest. jah tihtipeale Euroopa seadusandjad kritiseeritakse, mida te teete ja siis ma olen inimestele öelnud, et äh, kuulge, teil oli võimalus oma arvamust paljude seaduste osas välja öelda ja nemad polnud sellest mitte midagi kuulnud. nii et, et äh, me peame ka äh, tegema selle süsteemi manipuleerimiskindlaks ja ma olen nõus sellega, et tagasiside on samuti oluline. mul on teile üks küsimus, kuidas me saame seda teha? meil on piisavalt äh, osalejaid, äh, me ei saa ju äh, hakata igale inimesele saatma kirja, et aitäh, et te osalesite ja oma arvamust avaldasite. ma ei tea, kas sellist tagasisidet keegi vajabki. nii et, et veel kord suur aitäh ja ja meil on neid konsultatsioone avalikkusega vaja, see on demokraatia jaoks väga keskne. Äh, niimoodi äh, saame kodanike arvamust rohkem teada saada, kahjuks ei ole kodanikud nende uuringutega või nende küsitlustega väga hästi kursis ja äh, loodetavasti see uurimus annab oma panuse sellesse, kuidas me saaksime kodanikele neid küsitlusi paremini teatavaks teha ja see, mida ma siin ütlesin, ma ei mõelnud siin äh, seda kriitikana, aga me peame kodanikele selgeks tegema, et nad saavad seadusandlusmenetluses osaleda ja see oleks suur võimalus, mida nad peaksid kasutama. suur aitäh, tahaksin tänada äh, kontrollikoda osalemise eest, äh, sest nende panus aitab tulevikus eh, parandada oma tööd, sest kahju on, et osalejaid ei ole piisavalt. kuid mõnikord peaksime mõtlema selle peale, mida ise tegema saaksime, teha saaksime paremini. sest eh, väga raske on jõuda selliste küsitlusteni, sest kui inimene, eh, kui inimene ei jälgi tähelepanelikult sõimida, mis institutsioonides toimub. inimene ei tea, kuidas, äh, kuidas äh, seda vaadata, mis keeles seda saab vaadata. nii et äh, arvan, et peaksime neid kohaldama, tehes koostööd ka ajakirjandusega rohkem. peame jõudma veebini rohkem eh, televisiooni poole pöörduma ning peaksime kaasama eh, ka raadiot, sest palju selliseid tööinimesi, kes töötades kuulavad raadiot, nii et eh, pealegi viis miljonit inimest juba selle konsultatsioonis osalesid ning oleme alati öelnud, et petitsioonide komisjon on nagu sissepääs Euroopa institutsioonidesse Euroopa kodanike jaoks ning sellepärast ma tahaksin öelda, et äh, suur aitäh oma kolleegidele, äh, sest äh, sellest meil tuli just mõte neil konsultatsioonide korraldamiseks ja konsultatsioonid on avalikud, kuid me peame siiski lähendama Euroopa Euroopa kodanikeni ning äh, saame äh, paluda nüüd ka Euroopa Komisjoni, et äh, jõutaks kodanikele seal, kus nad elavad. sellepärast, et see Euroopa ametlikust häälekandjast ei ole kasu, eurooplased <laughs> on siiski, <clears throat> elavad oma kodudes ning käivad tööl igapäevaselt, sõidavad bussidega, nii et ma tänan teid igatahes väga ja äh, sellest tööst on Euroopa Liidule kindlasti väga palju kasu, aitäh. ja nüüd lähme järgmise päevakorrapunkti juurde, punkt kaksteist. üheksakümmend kuus murd kaks tuhat üheksateist miljon esitanud Hispaania kodanik Arnaldo Menec Romero Euroopa Liidu tasandi standardse õhusaaste märgise sõidukite liigituse loomise kohta liikluspiirangute otstarbel härra äh, petitsiooni esindaja ei ole siin ning seega ma annan sõna Euroopa Komisjonile härra Lindbergile. Yes, thank you very much. aitäh. Äh, komisjoni talitused on loomulikult äh, teadlikud probleemidest, mida siin petitsioonis tõstatati, tahaksin kõigepealt äh, Äh, kor-, äh, korrata seda, et õhukvaliteedi direktiiv äh, seab eesmärgi, et liikmesriigid hoolitsevad selle eest, et välisõhu kvaliteet vastaks direktiivis sätestatud nõuetele ja direktiiv kohustab liikmesriike koostama õhukvaliteedi kavasid, mis näevad ette asjakohased meetmed, nii et, et ületamine, ületamise ajavahemik jääks võimalikult lühikeseks meetmete valiks on liikmesriikide endi pädevuses, aga üks oleks siis sõidukite juurdepääsu reguleerimine. enne kui lahendused nagu see, mis praegu välja pakuti ja Euroopa põhine veebipõhine süsteem äh, saaks kaalumisele tulla, leiab komisjon, et info jagamine linnades sõidukite juurdepääsu reguleerimise korra kohta saaks olukorda ju sõidukijuhtide jaoks palju paremaks muuta ja seetõttu äh, me nõuame, et äh, kodanikele antakse informatsiooni kehtivate äh, Euroopa Liidu kohalike ja regionaalsete nõuete kohta, mis erinevates piirkondades kehtivad ja seda tuleks siis teha aastaks kaks tuhat kakskümmend lõpuks. Need meetmed peaksid olema selgesti mõistetavad ja ka liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et äh, saaks ka heitmete detektoreid kasutada, kui see on vajalik. meie viitasime oma vastuses ka mittesiduvale äh, juhisele äh, on kahetsusväärne, et selles vallas ei ole kaugemale mindud, antud hetkel ei ole langetatud ka mingit otsust selle avaldamise kohta, aga seda teemat kindlasti arutatakse edasi, meil on vaja jätkusuutlikku ja nutikat mobiilsuskava, see on osaks rohelisest kokkuleppest ja me käsitleme seda teemat ka äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta linnamobiilsuse paketi hindamise osas. me vaatame seal kriitiliselt läbi Euroopa Liidu äh, linnamobiilsuse kavasid, sealhulgas linnadesse sõidukite juurdepääsu reguleerimise kordasid. ja me, meie vastus sellele küsimustele oleks siis see, et läbivaadatud linnade sõidukite juurdepääsu reguleerivad korrad avaldati möödunud aasta oktoobris, eh, sealhulgas ka spetsiaalne suunisdokument samuti tahaksin rõhutada seda, et Euroopa Parlament on eraldanud raha nõndanimetatud Euroopa Parlamendi ettevalmistamateks meetmeteks, mis peaks edendama siis kasutajasõbraliku info edanda, edastamist sõidukijuhtidele meil on vaja pöörata tähelepanu standardiseerimisele, andmete andmisele, infotöötlusvahenditele, rakendustele ja samuti peame hõlbestama äh, sellist äh, infot, mis siis on ühtse digivärava määrusega kooskõlas. aitäh. aitäh, härra Jaar. minu jaoks on äh, tegemist väga olulise teemaga ähm, kui me jätkame nende erinevate lähenemistega, mis meil on, erinevad sõidukid, erinevad kleebised, tähised eh, autode jaoks, eh, siis eh, on sellega siseturul ja reisijate valikuvabadusel lõpp Ehm, minul on see probleeme Saksa süsteemiga, Saksa süsteemist aru saada, mul on mingid kleepsud, aga ma ei saagi päris hästi aru, milleks need on. ja ma tean, et mingid asjad sõl-, sõltuvad ilmast, mingid, mingid tänavad on mingitel linnade, mingites linnades aeg-ajalt suletud ehm, ehm, ma ei tea, kui, kui ma peaksin veel Kreeka süsteemist aru saama, Äh, ma ei tea, äh, kui inimene Euroopas reisib ja ta peab kogu aeg äh, sellistest asjadest aru saama, kuida-, kuidas see üldse võimalik on, me ei peaks mitte neid kleebiseid ühtsustama, ühtlustama, meil on vaja luua sellised navigatsioonisüsteemid, Äh, mis meile infot annaksid, sellepärast et äh, muidu äh, tekivad meil sellised probleemid, kus inimene sõidab sellesse tsooni, kuhu ta tegelikult ei oleks tohtinud minna, sest tema auto on liiga saastav. ja niimoodi me liikumisvabadust ei edenda. me peaksime asjad ükskord korralikult ära tegema ja me peaksime küsima inimestelt arvamuse. Saksamaal igaüks teeb nii, nagu ise tahab, mujal tehakse teistmoodi. nii et, et me peaksime pöörduma liikmesriikide eh, poole. ma tean, et kõik arvavad, et nende süsteem on parim, aga meil on vaja teatavat ühtlust, ühtlustamist ja seda on meil vaja just kodanike huvides ja seetõttu on minu arvates äärmiselt oluline, et see petitsioon avatuks jääb ma palun, et te selle asjaga tegelete ja võib-olla transpordikomisjon äh, teemaksude probleemiga seoses peaks sellega tegelema. nii et, et jah, see kõik on seotud Euroopa siseturuga, liikumisvabadusega, ma ei ole selle süsteemi vastu, aga see süsteem peab olema kõigile kodanikele arusaadav ja see süsteem peab olema ühtne proua Auken. jah, ma olen nõus, aga ma arvan, et asi on keeruline, meil on äh, süsteemid erinevad ja turistidel on sageli probleeme. ja tihtipeale nad trahve ka ei maksa, nii et, et aga ma arvan, et kui me saame midagi teha selleks, et õhu kvaliteeti parandada, Äh, siis meil on äh, need Dieselgate'i me-, meetodid äh, või mis seda tehakse, need mõõtmisjaamad viiakse liiklus, suure liiklusega teedest lihtsalt natukene kõrvale ja see on halb. Ähm, näiteks meil Kopenhaagenis ühel tänaval õhu kvaliteet paranes lihtsalt seeläbi, et see mõõtmisjaam viidi natuke kaugemale. ma ei, ma ei tea, mida selles osas üldse saab ette võtta minu arvates on äh, me võime siin ju nõudmisi esitada, aga neist ei peeta kinni, ma arvan, et komisjon on liiga kaua leppinud sellega, et me ei ole suutelised välisõhu kvaliteedi direktiivi täitma ja see on väga-väga tõsine probleem äh, paljude riikide jaoks Äh, mõnedes riikides ei olegi seda direktiivi üldse täidetud, nii et, et võib-olla me peaksime olema nõudlikumad. ja noh, turistid on niikuinii jamas igal pool. eks nad õpivad neid äh, märke äh, tõlgendama, kui nad on tõesti huvitatud õhukvaliteedi parandamisest. suurepärane pärast äh, komisjoni ärakuulamist ning samuti kolleegide ärakuulamist, siis jälgitame seda avatuna ning äh, ning äh, palume, et komisjon teavitaks meid teavitaks meid sellest, kuidas ta lahendab küsimusi, mille tõstatas petitsiooni esindaja, saadame selle ka transpordikomisjoni Peeter, te küsisite transpordikomisjoni, jah. ning äh, ning samuti ka teavet, teavet äh, harmoneerimise kohta erinevate instrumentide vahel ning äh, hoiame seda siis avatuna ning vaatame, kuidas komisjon ähm, Äh, meid ootab edasist teavitust. Lähme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde. see on petitsioon number kaheksasada kolmkümmend seitse murd kaks tuhat kaheksateist, mille on esitanud Saksamaa kodanik Markus Baumkart õhusõidukite põhjustatud õhusaaste kohta. petitsiooni esitajad pole siin. komisjoni poolt esitame, anname sõna nüüd Philipp Lennile aitäh ja tere õhtust kõigile. vastaksin petitsiooni esindajale, kes elab suure lennujaama lähedal ja soovib, et lennukite heitmetega tegeldaks samamoodi nagu äh, mootorsõidukite heitmetega. meil kehtivad äh, Euroopa Liidus piirangud lennuki äh, heitmetele selleks, et kaitsta inimesi, kes elavad lennujaamade lähedal Eh, keskkonnakaitse on Euroopa keskkonnapoliitikas väga oluline ja me näeme ette ka erinevaid meetmeid selleks, et ehm, vähendada transpordi mõju, sealhulgas ka lennunduse mõju. Euroopa roheline kokkulepe on praeguse komisjoni kõige olulisem prioriteet transpordi ja mobiilsuse vallas ning erilist tähelepanu pööratakse just nimelt õhukvaliteedile, seda tuleks lennujaamade lähetuses parandada Äh, tegeldes heitmetega, mis tulevad lennukitest äh, ja lennujaama tööst. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta juunis äh, võttis komisjon kohustus võtta kasutusele kõige kaasaegsemad CO2 standardid lennukite jaoks. see uus standard on osaks ICAO meetmetest mis peaksid vähendama kasvuhoonegaaside heitmeid lennutranspordist ning tegemist on esimese ülemaailmse eh, standardiga CO2 heitmete vähendamiseks. Eh, niimoodi tahame kasutusele võtta kütusetõhusamaid tehnoloogiaid. kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta veebruaris eh, kiitis sama organisatsioon heaks Äh, tahkete osakeste äh, standardid, äh, samuti seda tuleb lugeda ka täiendavaks saavutusteks. Nende uute standardite väljatöötamine muudab lennu, puudutab lennukite keskkonna sertifitseerimist, sealhulgas ka müra, kohaliku õhu kvaliteeti ja CO kahe standardeid ülihelikiirusel lendavate lennukite jaoks ja see, need kõik, need standardid jõustuvad aastast kaks tuhat kakskümmend kaks. ja nüüd ähm, äh, peaksime äh, neid standardeid muutma rangemaks ja järgmise ametiaja jooksul komisjon kavatsebki kogu aeg äh, mootori disainistandardeid tõsta pidades seejuures silmas seda, et meil on vaja õiget tasakaalu müra ja heitmete vahel, sellepärast et mõlemat samal ajal vähendada pole võimalik ja me peame leidma kompromissi. lahenduste leidmine kohalikul tasandil lennujaamade liikluse optimeerimine aitab keskkonnamõju vähendada, samuti mõju vähendada, äh, mis lennutusel, lennundusel on ja me vähe, niimoodi vähendame mõju siis lennujaamade läheduses elavatele inimestele. aitäh! kes sõna soovib? ei olegi sõnasoovijaid. kas mõni komisjoni liikmetest soovib sõna? ei soovi jah, Peeter? ma äh, arvan, et me võtame esinaise seisukohti kuulda. hästi. olles ära kuulanud komisjoni, jätame selle petitsiooni avatuks ja palume, et komisjon saadaks meile kaasajastatud infot nende arengute kohta, kui need õigusaktid, mida te mainisite, jõustuvad. ja läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, see on punkt neliteist. tegemist on petitsiooniga null null kaheksa null aastast kaks tuhat üheksateist ja selle on esitanud Hispaania kodanik. teeme lõpusaastamisele. tegemist on siis õhukvaliteedialase petitsiooniga Grau piirkonnas Valencias, Castellonis ja petitsiooni esindaja on ka, esitaja on ka kohal, te saate viis minutit ettekandeks, siis kuulame ära Euroopa Komisjoni, siis komisjoni liikmed ja siis te saate jällegi sõna. ja nii et, et tere tulemast siis teile ja nüüd on teil sõna. Nuestra petición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 aitäh, et andsite mulle sõna, ma jätkan hispaania keeles. suur aitäh petitsiooni esitajale eh, küsimuste eest. kõigepealt ma tahaksin öelda, et võitlus eh, reostuse vastu ning õhureostuse vastu eriti on üks eh, meie suurimatest prioriteetidest seoses mõjuga inimtervisele ja keskkonnale ja majand- ja samuti ka majandusele nagu ütlesime kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal, petitsiooni esitaja poolt esitatud andmed ei näidanud konkreetseid andmeid Euroopa ehm, õhureostust direktiivi rikkumisega, kuid võtsime arvesse ehm, esitatud andmeid ning kui oleme andmeid kontrollinud, siis me edastame ka endapoolsed järeldused mis puudutab tööstusemissioone, mis puudutab äh, siis äh, tööstus, äh, tööstusettevõtete reostusmäärasid, siis nad peavad kinni pidama emissioonide piirväärtustest ning see puudutab nii õhul, vee kui pinnase reostust. ning emissioonide kontroll peab olema kättesaadav avalikkusele. Eh, selles direktiivis on kirjas kõike, mis vaja. Eh, ligipääsuõiguse, eh, infole ligipääsuõiguse kohta ning mis, mis puudutab. palun rääkige aeglasemalt siis saadavad, suudavad tõlgid ka midagi tõlkida sellest, mis te ütlete mis puudutavad nüüd äh, keskõhu äh, reostust, siis on olemas äh, selged piirmäärad, mida peab jälgima, et kaitsta keskkonda ja samuti inimtervist. jälgime tähelepanelikult direktiivide täitmist ning kui pidevalt piirmäärasid rikutakse, siis komisjon kindlasti tegeleb sellega, kasutades rikkumismenetlusi asjasse puutuvate liikmesriikide vastu, mis, see muuseas käib ka Hispaania kohta, sest eh, oleme eh, selle esitanud Hispaania kohta, mis puudutas eh, siis lämmastikureostust piirmäärade ületamist ning selles osas oleme pöördunud ka Euroopa Kohtu poole seoses Hispaania poolsete reeglite mittetäitmisega kuid peab siiski rõhutama, et oleme äh, äh, au, äh, oleme analüüsinud hinna, õhukvaliteedi raporteid ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta raport Castello kohta ei ületanud ühtegi piirmäära, milles on kehtestatud kahe tuhande üheksanda aasta direktiivis õhukvaliteedi kohta ei kahe tuhande kaheksandal ega seitsmeteistkümnendal aastal. peab rõhutama ka seda, et kuigi komisjon kutsub üles liikmesriike täitma õhukvaliteedi direktiivi nõudmisi, ainukesed piirmäärad äh, on kohustuslikud liikmesriikide jaoks, on kirjas selles direktiivis ning lõpetuseks äh, õhukvaliteet äh, selles piirkonnas ka täidab äh, direktiivi lisades äh, sätestatud nõudmisi. seega põhiline vastutus Euroopa õiguse äh, täitmise küsimustes langeb liikmesriikidele. sellega seoses kutsume üles petitsiooni esindajatele, et teavitataks kohalikke omavalitsusi talle teadaolevatest andmetest, kui need tunduvad rikkuvat Euroopa piirmäärasid. kas komisjoni poolt soovib veel keegi, meie komisjoni poolt soovib keegi sõna saada? proua Auk. jah, miski jäi mulle kõrvu. ma olen küll pisut väsinud juba, aga, aga üks asi äh, tõesti teeb mulle muret. kui Orhusi konventsiooni ei austata, äh, siis äh, ei saa kodanikud juurdepääsu faktidele võib ju öelda, et noh, midagi on valesti. jah, võib ju öelda, et Euroopa Liidu õigust ei rikuta, aga äh, meil on olemas ka tööstusheitmete direktiiv, kas äh, sellest ka peetakse kinni ja mul on tunne, et et ka õhukvaliteedi seisukohalt ei ole asjaga kõik korras. ma arvan, et me jääksime, jätame selle petitsiooni avatuks ja üritame välja selgitada, millised väited on paikapidavad. rahva tervis ja keskkond on olulised teemad Äh, võib-olla tõesti kõik nõuded on äh, täidetud, aga vähemalt sellist muljet küll ei jäänud, et oleks nii. aitäh, Peeter Jaar. ma näen kahte probleemi, see on äh, kõigepealt komisjoni vastus oli diferentseeritud, komisjon ei öelnud tegelikult, et kõik on korras Äh, nagu öeldi, on Hispaania võimudega käimas kriitiline dialoog ja teine, mis mulle muret teeb, on läbipaistvuse küsimus. Äh, mulle tuleb meelde äh, sarnane asi Itaalias, kus samuti oli tegemist saastusega, kus võimud ütlesid, et kõik on korras, kohalikud ütlesid, et ei ole korras ja seetõttu on meil vaja rohkem infot jah, võib-olla peaks ähm, minema sinna koha peale. ja me võiksime siis öelda, et me tahame teada, äh, mis siin toimub, millised on need äh, piirväärtused, äh, kui asjad ei ole läbipaistvad, siis see tekitab umbusku mulle tundub, et me peame selle petitsiooni avatuks jätma ja ma tahaksin, et komisjon teatud punktidega tegeleks ja ma arvan, me peame kodanikesse suhtuma tõsiselt, me peame suhtuma nende umbusku tõsiselt, siin oleks läbipaistvust väga palju vaja. jah, seda, mida ei avalikustata, kõik see teeb meid eriti umbusklikuks Ehm, nii et, et meil peaksid olema võrdsed võimalused mõlemal poolel, kui on mingi probleem, siis tuleb seda korralikult arutada, äh, asjad tuleb äh, läbipaistvalt teha ja siis lahendus leida. suur aitäh ja järgmisena proua Villanueva. suur aitäh teile. kõigepealt tahaksin tänada eh,, tahaksin tänada eh, platvormi esindajad, et see küsimus äh, siin äh,, siiani jõudis äh,. WHO mm, on öelnud, et iga aasta sureb õhureostuse tõttu kaheksa miljonit inimest maailmas, Hispaanias on äh, neid inimesi kümme tuhat ning äh, nagu platvorm on seda öelnud, äh, Serraio on Valencia piirkonna suurim tööstuskompleks ja see ühendab eh, petrokeemia ning eh, energiaettevõtteid eh, ning tuhanded Grande Castello Almasoras see elanikud on tihti tervisega hädas, hingamisteede haiguseid on neil palju ning samuti on äh, neil probleeme ka äh, tööstusliku äh, tolmuga, mis tõuseb Castello sadamast. võitlus kliimamuutuste vastu on võitlus nende vastu, kes selle olukorra tekitanud on ning see on võitlus nende vastu, kelle jaoks ärihuvid on tähtsamad kui inimtervis ja pla-, meie koduplaneet. seega ma paluksin, et komisjon äh, sekkuks ja pöörduks kohalike omavalitsuste poole, näidates oma muret ja äh, nõudes, et kodanikele esitataks kõik äh, andmed, samuti, et püstitat-, et võtaks kasutusele mõõtmisvahendid ja et mõõtmistulemused oleks kättesaadavad kodanikele, eelkõige Eh, eelkõige eh, assotsiatsiooni esindajatele. ma ütlesin, andmed on väga murettekitavad, arvan, et Euroopa Parlament eh, peab sellele tähelepanu pöörama, petitsiooni avatuna säilitama ning nõuda ka kohalikult omavalitsuselt, et nad oma tegevuse eest vastu, vastutaks. järgmisena saab sõna petitsiooni esitaja, teil on kaks minutit aega oma petitsiooni esitamiseks. suur aitäh kuna mul ei ole mingit sõltumatut äh, sõltumatut analüüsi õhukvaliteedi kohta me ka ei tea, kas me, ähm, kui palju äh, õhureostusmäärasid, piirmäärasid rikutakse. samuti puuduvad ähm, mõõtmisjaamad äh, linnas, see esimene mõõtmisjaam on linnast väljas, ega kas emissioonid on piirmäärade eh, raames või kõrgemad, seda on võimatu teada. teisest küljest info teavitus puudub, läbipaistvus puudub eh, ning eh, see tekitab <clears throat> väga suurt muret. seega palume petitsioonide komisjoni, et petitsioon hoitaks avatuna ning et äh, nõutaks rohkem vastutust ka ettevõtetelt endilt. kui ütleme, et rikutakse Euroopa õigust, viitame ka sellele, et võib-olla pole midagi õigesti tehtud eh, eh, kohaldades Euroopa direktiive, sest direktiivid, me teame, e, neid rakendavad liikmesriigid ning Euroopa Liit jälgib nende täitmist, nii et pöördume taas kord Euroopa Komisjoni poole, et see direktiiv, et see petitsioon jääks avatuks, kuni meil on täpsemad andmed selle kohta, mis õhku me sisse hingame. suur aitäh eh, tänase siinviibimise eest pärast eh, petitsiooni esitajate ärakuulamist, komisjoni ärakuulamist ning samuti petikomisjoni liikmete ärakuulamist, siis eh, leiame, et tuleb petitsioon avatuna jätta aduks jätta, teiseks äh, palume komisjoni poolt, Euroopa Komisjoni poolt taotleme andmeid, sest nagu Euroopa Komisjon on seda öelnud Castello piirkonnas äh, äh, piirmäärasid ei ületatud, aga, aga äh, samas komisjoni esindaja ütles, et nad tegelevad selle küsimusega ning äh, äh Nad talu, paluvad lisainformatsiooni selle küsimuse kohta, nii et palume täpset informatsiooni selle kohta, mida te teete ning kolmandaks on juhatuse ettepanek saata taotlus info edastamiseks pädevatele asutustele Hispaanias, eelkõige eh, ökoloogilise ülemineku ministeeriumile ning samuti Maaelu Arengu Ministeeriumile ja samuti ka Valencia kohalikule omavalitsusele ning seega ehm, ja eh, eesmärgiks on jätta petitsioon avatuna ja pöörduda kohalike omavalitsuste poole ning eh, mis puudutab viiendat, neljandat punkti, mis puudutab delegatsiooni saatmist koha peale, siis see ei ole mitte meie, minu pädevuses, vaid koordinaatorite pädevuses ning eh, nende seas on äh, Eh, kõigi fraktsioonide esindajad ning seda osutat-, eh, otsustatakse korra aastas. Eh, ehk siis kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta oktoobris otsustasime kahe tuhande kahekümnenda aasta missioonide kohta. nii et selgitasin seda lihtsalt selleks, et teil teaks, kuidas see käib. suur aitäh. mulle meeldiks teiega ka edasi tööd tegema eh, ning eh, sest pool seitse lõpeb meil tõlge ära ning eh, petitsioonide komisjon Sild Euroopa kodanike ja institutsioonide vahel, see on väga hea poot, sissepääs Euroopa institutsioonidele, nii et tänan teid veel kord. järgmine petitsioon, päevakorrapunkt viisteist on äh, üheksasada nelikümmend kolm murd kaks tuhat kaheksateist miljon esitanud Saksamaa kodanik MJ äh, ja te-, see puudutab Euroopa, äh, teistes Euroopa liikmesriikides õhusaaste vastu võitlemiseks võetud meetmete tõlgendamise ja kohaldamise kohta. petitsiooni esitajat siin ei ole, seega anname sõna Euroopa Komisjoni keskkonnadirektoraadi esindajale Michael Blinkenbergile. Thank you um,. Recall... suur aitäh, ma tahaksin lühidalt meelde tuletada, mida see petitsioon puudutab. petitsiooni esitaja palub seada sisse piirangud diiselautodele Euroopa Liidu linnades, sest need saastavad õhku ja küsib, miks selliseid piiranguid ei ole juba harmoneeritult sisse viidud ning eraldi esitab ta siis küsimuse Saksamaa kui ka teiste liikmesriikide kohta ja me tahaksime kohe alguses selgitada ühte detaili. vastupidiselt sellele, mida petitsiooni esitaja väidab, on Euroopa Liidus mitu liikmesriiki, mis on juba eh, lubatud saastekoguseid eh, piiranud ja me oleme siin esitanud ka lingi tekstile, kus te saate seda kõike ise kontrollida, ehk siis vaadata, millistes liikmesriikides need piirangud eh, praegu olemas on ja teine küsimus, mida me tahaksime selgitada, on see, et äh, otsus madalamate emissioonide äh, sisseviimiseks ei ole Euroopa Liidu pädevuses. kui me vaatame õhukvaliteedi direktiivi, kus räägitakse sellest, äh, kui palju võib saasteaineid õhus olla, siis kehtestab direktiiv liikmesriigile kohustuse saavutada teatud tulemus, kuid ei kohusta neid kasutama teatud vahendeid see tähendab seda, et Euroopa Liidu tasandil ei ole otsustatud, milliste vahenditega tuleb äh, tulemus saavutada. see kehtib ka siis, kui liikmesriik võtab meetmeid äh, liiklusest tuleneva õhusaaste vähendamiseks. ja see tähendab ka seda, et äh, direktiiv ei anna Euroopa Komisjonile mingeid eriõigusi Äh, midagi ette võtta, kui äh, siis äh, liikmesriigi vastavad asutused on võtnud vastu meetmed, mille abil nad asuvad eesmärki saavutama. kuid sellest hoolimata, kui me vaatame selle õigusakti üldist konteksti, siis tahaksin osutada veel järgmisele. Euroopa Komisjon on vaadelnud, millised on saastenormid Saksamaal ning kuna lämmastikdioksiidi äh, piirväärtused Saksamaal on ületatud, siis on algatatud ka rikkumismenetlus. kokkuvõttes tahaksin öelda järgmist. Euroopa Komisjon äh, ei sekku ja ta ei ole ka pädev sekkuma äh, sellisel moel, et ta ütleks, millised normid või piirmäärad tuleb teatud sõidukitele seada või milliseid kriteeriumeid tuleb kasutada tulemuste saavutamisel kuid me vaatame siiski saasteainete piirväärtusi õhus ja käsitleme seda küsimust ka rikkumismenetluses, mis on algatatud Saksamaa vastu, aitäh. Perfecto, muchísimas gracias. suur aitäh. härra Jaak. aitäh. jah, see vastus on õige, aga sellele vaatamata äh, tahaksin, et petitsioon jääks avatud Äh, koos päevakorrapunktiga üksteist, mis puudutab äh, õhusaaste kleebiste harmoniseerimist. Äh, see, mis te ütlesite, see kõik on õige, et liikmesriigid vastutavad mm, ja kohalikud omavalitsused peavad võtma meetmeid see ei tohiks põhjustada kodanike diskrimineerimist. kõigile peaks olema see arusaadav ja arusaadav peaks see olema ka teostatav, et sellele vaatamata tahaksin ma, et see asi jääks avatuks ja saadetaks ka transpordikomisjonile. mul ei ole mitte midagi nende meetmete vastu, aga meil on äh, Äh, vaja äh, mingeid konkreetsemaid järeldusi, äh, näiteks Prantsusmaa ei pea kartma, et nad sõidavad mingil valel teel ja saavad selle pärast trahvi. asi ei peaks olema selles, et trahve sisse nõuda, vaid selles, et õhukvaliteeti parandada ja seetõttu ma, ma arvan, et kõikidel kodanikel on liikumisvabadus, nad peavad saama seda õigust kasutada ja seetõttu on, meil on vaja rohkem harmoniseerimist. nii et, et see peaks punktiga üksteist nagu koos olema ja avatuks jääma. ja transpordikomisjonis võiks seda ka arutada. jah äh, äh, mul ükskõik, kas tuleb mingi õhusaast, äh, kleebis või mingi transpordiluba või mis iganes. Äh, peaasi, et äh, meil jääb äh, liikumisvabadus, meil peab olema kodanikel võimalus liikumisvabadust kasutada. ja ma tean, et transpordikomisjonis on ideesid, kuidas seda asja ühtlustada. näiteks üle-euroopaline teemaks või mis iganes aga me peaksime aeglaselt mõtlema selle peale, kuidas asju paremaks teha. jah, me peaksime äh, me ei saa hakata lihtsalt nõudma seda, et inimesed äh, aeg-ajalt peavadki trahve maksma, sellepärast et nad mingeid reegleid on rikkunud. Äh, lihtsalt sellepärast, et mingi elektrooniline süsteem on mind kuskil tuvastanud ja me saame ju ka siis selle asemel normaalse süsteemi luua, mitte trahvimise süsteemi. Thank you mis Augen. aitäh ja proua Augen. ka teil on õigus varem surra, sellepärast et õhk on nii saastatud. kaheksasada tuhat inimest äh, läheb äh, varem hauda, sellepärast et Euroopa Liidus on äh, õhk nii must, kedagi ei diskrimineerita. võiksime ikkagi mõõtmised ka harmoneerida ka eelmises petitsioonis ju räägiti sellest eh, ja toodi Kopenhaageni näide. ja seal siis lihtsalt eh, manipuleeriti mõõtmistulemustega, et need tulemused oleksid paremad. ma tahaksin eh, meelde tuletada, et meil on võimalus seda tööd ka korrektselt teha võib jääda mulje, et äh, mitmeid äh, asju on juba proovitud, et tehakse erinevaid trikke, aga me peaksime olema siin äh, palju jõulisemad, isegi sina, Peeter, peaksid ju ikkagi saama nii-öelda elama jääda. hea küll, ka meie ütleme paar sõna. õhusaaste ei ole mitte ühegi üksiku liikmesriigi probleem, see on piiriülene küsimus ja selline probleem, mille mõju igal juhul ulatub ühest liikmesriigist teise. seetõttu nõustun täielikult kolleegidega, kes ütlevad, et me peame tegema rohkem tööd selleks, et saavutada selles valdkonnas suurem harmoneeritus. ja seetõttu tuleks petitsioon jätta avatuks. Thank you very much. suur aitäh Proposal... olgu, meie ettepanek on siis jätta see petitsioon avatuks ja paluda komisjoni vaadata see protsess uuesti üle. kas see on kõik? sellisel juhul tänan ja me oleme tänaseks töö lõpetanud, kuid homme hommikul me kohtume uuesti, kell üheksa algab koordinaatorite kohtumine, kell kümme uus koosolek.